the lovers. Yeah. E-, Eva. Allora, we can. Prego, vi chiedo di pre-. nii, palun äh, istuge palun oma kohtadele. palun istuge kohtadele, aitäh, aitäh. vabandust, et me natuke oleme hiljunud, sest koordinaatorite koosolek oli üsna keerukas ja meil läks natuke kauem, kui me arvasime nagu te näete, siis meil on erikülaline, kallis eh, Doris Pakk, kes on eh, kohal, kes on töötanud siin komisjonis ja praegu ta eh, töötab koordinaatorina filmiauhind Luksi osas. varsti annan ka talle sõna ja ta hakkab teile tutvustama seda uue Luksi auhinnaga seonduvat tegemist on väga olulise filmiauhinnaga, ainukene, mida parlament välja annab. meie osutame sellele väga suurt tähtsust. niisiis, koosolek on avatud ja informeerin teid sellest, et meil oli koordinaatorite koosolek enne seda koosolekut siin, me saime peaaegu kõik punktid läbi vaadatud, aga ma lükkasin ta edasi veel, sest meil on päevakorras paar punkti veel jäänud arutada koordinaatorite koosolekust. nüüd aga peame päevakorra kinnitama ja selleks, et äh, saada koordinaatoritelt äh, tähelepanekuid, siis me hakka-, lükkame edasi ka äh, siis osad koordinaatorite koosoleku päevakorrapunktid. kas te olete päevakorraga nõus? väga hea meil on vaja ka kahekümne teise juuli, kolmanda, neljanda septembri koosolekute protokollid kinnitada, kas nad on kinnitatud, väga hea. Lähme neljanda päevakorrapunkti juurde. tõlge toimub täna Prantsuse, Saksa, Itaalia, Inglise, Kreeka, Hispaania, Tšehhi, Eesti, Ungari, Poola, Bulgaaria ja Rumeenia keeles lisaks ma tahaksin teile teada anda, et nagu te kindlasti teate, üheteistkümnendal novembril ja mitte kümnendal novembril, üheteistkümnendal novembril toimub väga oluline kuulamine, kuhu me oleme kutsutud juurikomisjoni poolt, see puudutab Euroopa ähm, autoriõiguste tulevikku, meie samuti äh, oleme siis kaasatud komisjon äh, selle kuulamise puhul äh, ja ajakava on natukene muudetud, see toimub viisteist kolmkümmend kuni kaheksateist kolmkümmend üheteistkümnendal novembril, võttes arvesse kuulamise olulisust ja seda, et meil on võimalus äh, suur, väga tõhusat koostööd teha õigusasjade komisjoniga, tahaksin paluda kõikidel kultuurikomisjoni liikmetel seal kohal olla ja jälgida seda teemat. ja nüüd äh, annaksingi kohe sõna järgmises päevakorrapunktis Doris Pakile. Te kindlasti teate, et äh, alates filmi auhinna loomisest on temal olnud väga oluline Ehm, roll mängida, ka siin komisjonis on ta olnud väga oluline tegija, olen väga lähedalt ehm, jälginud kõike seda, mis viimase viie aasta jooksul on toimunud, oleme Karlovi vaari ja Veneetsia filmifestivalidel toimuvat ehm, jälginud, nii et siis praegu on meil võimalus suurendada ja toetada rohkem äh, noorte filmitegijate tegevust, saame siis filmi tegemisele anda suuremat äh, nähtavust, äh, me oleme konkursil võtnud arvesse väga paljude riikide filmitegijate filme, te teate, et pärast esialgseid valimisi valiti välja äh, kümme filmi, aga lõppvalik äh, anti Euroopa parlamentide, parlamendi liikmete teha. esimesel detsembrist alates on võimalik vaadata neid filme parlamendis, Doris Pakk kindlasti täpsustab kõike sellega seonduvat ja väga oluline on see, et te annaksite oma isikliku hinnangu nendele kolmele filmile, ähm, mille loojateks on noored filmitegijad Neid filme on näidatud ka suurtel festivalidel Euroopas viimastel kuudel ning äh, need tõlked, siis filmide tõlked antakse kõikides keeltes. komisjon on siis, äh, seda on siis võetud loova Euroopa ähm, meediaprogrammi alusel on siis tõlkete tegemine toimunud. Doris Pakk on mänginud väga olulist rolli juba algusest peale ja president Schulz on olnud selle preemia auhinna väljaandmise koordinaator ja seetõttu saab ütelda, et komisjoni, meie komisjoni tööl on olnud äärmiselt suur roll ja Doris Pakk, äh, sa kindlasti kinnitab minu sõnu, annan Doris Pakile kohe sõna ja tänan, et ta on siia tulnud, aitäh! tere hommikust! räägin saksa keeles. ma räägin küll ka pisut itaalia keelt aga tahaksin tänada esimeest ja sekretäriaati, samuti koordinaatoreid, kes mind täna siia kutsusid. parlamendi juhatus määras mind selle auhinna koordinaatoriks ja seda kartusest, et parlamendi uus koosseis võiks muidu kaotada huvi selle auhinna vastu. Nad arvasid, et vaja on ehk kedagi, kes äh, igapäevaselt parlamenditööga ei tegele. mina pärast kahtekümmet viit aastat siin olen parlamendist äh, nüüd äh, lahkunud, aga jälgin alati kultuuri arenguid ja mul on suur heameel täna siin olla ja jagada teiega oma entusiasmi selle auhinna osas. mäletate ehk loomulikult, et teid siin ei olnud, aga Wim Wenders pidas kümme aastat tagasi olulise kõne ja ütles, et kriisi ajal, kui inimesed hakkavad kaotama huvi Euroopa Liidu vastu, tuleb leida võimalusi, mm, kuidas edastada Euroopa olulisuse sõnumit inimestele, me peame rääkima Euroopa lugusid ja näitama Euroopa filme ja just seda meie teemegi. me lõime selle auhinna tegime koostööd parlamendi kommunikatsiooniosakonnaga, kultuurikomiteega, kultuurikomisjoniga ja lõime siis üheskoos selle auhinna, et oleks äh, rohkem võimalusi esitada Euroopa filme Sloveenia, Prantsusmaa mm, ja nii edasi. et nad äh, oleksid ekraanidel kogu Euroopas ja ka maailmas. see kõlab lihtsalt, aga see, see ei ole seda, see ei ole lihtne, kuivõrd äh, kasutame kahtekümmet nelja keelt, me oleme väga mitmekeelne koosseis ja me soovisime sellist auhinda, mis, millega kaasneksid kahekümne neljas keeles ka subtiitrid filmidele. ma arvan, et tegemist on suurepärase auhinnaga. see aitab väikestel ja kesksuurtel filmitegijatel oma tööd jätkata alustuseks panime kokku žürii ja tänu parlamendile me muutsime selle koosseisu, valides sinna ka parlamendi väliseid isikuid, filmiprodutsente, kriitikuid, olulisi isikuid kogu maailmast, nad saavad kokku kolm korda aastas. ja nad vaatavad läbi kõige olulisemad filmid, mis viimase aasta jooksul on välja tulnud üritades valida nendest välja kümme. valivad siis välja kümme filmi. ja nendest valivad kolm, mis esitatakse parlamendi liikmetele, et nemad saaksid teha oma valikud. alustuseks oli üks äh, film ähm,. me oleme seda mitu korda muutnud nüüd sellest hetkest alates, kui teie teete oma valiku, ähm, on pakkumisel kahekümne nelja keelde subtiitrid, et igaüks saaks äh, neid filme vaadata. Te olete saanud äh, paketi, mis on teie emakeeles, ärge seda minema visake, ärge jätke seda oma lauale. Teil on oma keeles äh, need filmid olemas näete kogu selle protsessi kirjeldust ka kirjalikult ja kuivõrd teil on kirjeldus olemas, siis ma piirdun ainult mõningate selgitustega. ehk siis kolm filmi on saanud subtiitrid. ja kes siis võidab? on ka lisaversioon valmistatud nägemispuudega inimestele sellest oleme varem puudust tundnud. me ei kasuta selle puhul subtiitreid, vaid äh, kõne esitatakse mm, suuliselt ja keegi ka selgitab, mis siis äh, visuaalis toimub. me kohtusime Berliinis nägemispuudega inimeste esindajatega, kes ütlesid, et tegemist on suurepärase lahendusega. Ähm, ja kes soovisid, et taolisi filme oleks rohkem, see liigutas mind väga ja selle tulemusena on kõigil kolmel filmil subtiitrid kõikidesse keeltesse. ja võidufilmist teeme ka nägemispuudega inimestele mitmes keeles oma versiooni et ähm, see saavutaks suuremat kõlapinda meedias. oleme Artega teinud head koostööd. ja naistepäeval märtsikuus sel alates märtsist kuni juunini näitas Arte kolme aasta taguseid võitjaid Arte pakkus seda tasuta järelvaatamisvideona, see on kõik võidavad olukord, meie võidame, sest meie saame tähelepanu auhinnale ja Arte võidab, sest äh, neil on rohkem vaatajaid. Artet äh, saavad vaadata ainult äh, saksa või, või prantsuse keelt oskavad inimesed, aga nüüd on nad saavutanud suurema tähelepanu, me jätkame seda tööd ja arendame seda ideed edasi. kõneleja mikrofon lülitus välja Lux auhind on tuntud, koolides teatakse seda. komisjonis ja parlamendis üritavad ähm, inimesed teha tööd selle nimel, et koolid, koolides tuntaks seda auhinda ja milles see auhind siis seisneb, me ei ürita mingit teemat välja valida, me ei tee mingit eelvalikut, seda teeb äh, žürii. Te kõik teate, kui äh, mitmekesine on Euroopa ja kui palju Euroopal on pakkuda, kui palju on erinevaid probleeme Helsingist Pariisi või äh, Ateenasse vaadates ehk siis mis tahes on filmi teemaks, on see hea teema, mille üle arutada. oleme korraldanud ka Laksi filmipäevasid, need toimuvad praegu, ma olin Zagrebis, Iirimaal olid Thessalonikis ja nii edasi, mitmetes äh, kohtades ja mitmetel festivalidel on see juba toimunud. see aga liigutab inimesi eesmärk ei ole ainult äh, filmitegijatele keskenduda, see on ka meile, kolleegidele oluline. see annab meile võimaluse rääkida nende inimestega, kes filme vaatavad, rääkida filmi teemast, vaadata, milliseks kujunevad äh, tulemused ja tagajärjed meie õigusloomelises töös. näiteks äh, film nimega Welcome, see oli kolme aasta tagune väga tuntud film, mille tegi Leo Ray seal räägiti lugu ähm, noorest inimesest, kes läks Afganistanist Galeesse ja tahtis sealt edasi minna Doverisse. tegemist oli äärmiselt liigutava filmiga, mis näitas äh, probleeme ja näitas ka võimalusi, kuidas neid inimesi aidata. andis meile mm, tunnetuse varjupaigaga seonduvatest probleemidest. me kõik elame paradiisilaadses äh, maailmas ja me ei mõista, millised on probleemid, mis on varjupaiga otsija ees. see oli suurepäraselt tehtud film ja tekkis tunne, et tuleb midagi teha selleks, et neid inimesi aidata. ja ma arvan, et äh, filmi vaatajatel on ähm, väga huvitav arutada nendel teemadel parlamendiliikmetega, mitte ainult kultuurikomisjoni liikmetega, vaid ka mm, parlamendiliikmetega teistest komisjonidest mina kutsuksin teid üles, et kus iganes parlament äh, näitab neid filme, ähm, minge neid filme vaatama ja arutage inimestega. uskuge mind, need inimesed äh, ei tule kohale, kui te ütlete, et tahate rääkida eurost või Euroopast või midagi taolist, aga tegemist on inimestega, kes armastavad äh, filmi, filme ja lähevad äh, filmi vaatama ja selle filmi kaudu saavad teada, millega tegeleb Euroopa Parlament, meie ju maksame selle kõik kinni oma kommunikatsioonirahadest, see ei ole Euroopa Liidu eelarvest äh, tulev raha, kuussada tuhat eurot äh, tuleb teavitustegevuste arvelt. ja see on hästi kulutatud raha. mõned kolleegid ütlesid, et me ei peaks äh, filmidega tegelema, sellega peaks tegelema teised. ja tegemist on äh, lihtsalt äh, raisku mineva rahaga. aga kui me mm, kasutaksime rohkem lehekesi, vähem pastakaid, kui me pöörduksime kogu ühiskonna poole, siis saavutame enamat kommunikatsioon ei seisne ainult paberite tootmises täna. ma olen seitse aastat tegelenud äh, selle teemaga, ma suhtun sellesse väga entusiastlikult. me peame viima selle teema peavoolumeediani ja oleks hea, kui te kõik entusiastlikult kaasa lööksite. kolmandal novembril nägite ehk väljas seda plakatit, algavad filmilinastused. parlamendi liikmetele on ette valmistatud DVD ja filmid on ka tellimisel videolevis saadaval. kõik info selle kohta on teil dokumentides olemas, filmid on kahekümne neljas keeles mm, saadaval aga DVD-d on ette nähtud ainult parlamendiliikmetele. kui te saate DVD, on teil valida kolmandik kolleegidest kakssada kakskümmend, enne oli neid kakssada neliteist. ehk siis meil on rohkem võimalusi, rohkem kolleege tunneb selle vastu huvi. ma esinen teie ees, ma ei saa kõikides komisjonides esineda aga kutsun teid üles äh, olema saadikud äh, sellele Lux auhinnale, et te võiksite selle teha enda teemaks. see on hea võimalus näidata neile, kes Euroopa Liitu kritiseerivad, et äh, me kasutame erinevaid võimalusi innustamaks ähm, inimesi tegelema Schumanni ideedega. üheks võimaluseks on Euroopa filmide näitamine, need kolm filmi teisest kaheteistkümnenda detsembrini lõunapausi ajal ähm, Yehudi Menuhini saalis on äh, väike kinosaal. Mm, seal on võimalik neid filme näha. Te saate mm, suurtelt ekraanidelt äh, näha, millist filmi mingil päeval näidatakse. minu arvates on tegemist suurepärase võimalusega ehk siis äh, sel aastal on kolm filmi. esimesena näidatakse Sloveenia kinoteost. ja selle teemaks on ähm, klassivaenlane. klassivaenlane on äh, õpetaja, kes äh, õpilastele ei meeldi. see on ühe noore produtsendi esimene film, suurepärane film, teine film tuleb Prantsusmaa filmitegijatelt. Ähm, see räägib tüdruku põlvest. seal äh, Pariisi eeslinnas äh, tegutsevad äh, tüdrukud, jällegi suurepärane film, soovitan seda, ja kolmas film Äh, pärineb Poola filmitegijalt, kes elab Ühendkuningriigis äh, ja see on esitatud ka Oscari kandidaadiks. meil on väga sarnane maitse, ei saa siin ju midagi parata. minu arvates on tegemist äärmiselt äh, liigutava filmiga. arutasin ühe noorega selle filmi teemal, see on mustvalge ja ma mõistsin esimest korda, et tegemist on mustvalge filmiga. kui ma filmi vaatasin, siis ma ei pannud isegi tähele, et tegemist on mustvalge filmiga. see filmi tegevus toimub Poolas kommunistliku võimu valitsuse ajal. ehk siis äh, ka teatav ajaloolise taustaga film samuti tahtsin mainida, et võite neid filme näidata inimestele, keda te teate. neljateistkümnendal detsembril toimub äh, tseremoonia, kus parlamendi president ja direktorid äh, osalevad, äh, režissöörid, osad mm, näitlejad ja seal kuulutatakse välja ka auhinnavõitja ja võite korraldada nende filmide näit-, linastamist ka oma kodumaal ja nende üle seal arutada. tegemist on teie jaoks suurepärase võimalusega suhtlemaks erinevate ühiskonnagruppidega. me ei ole siiski nende filmide omanikud ja loomulikult äh, filmide mm, tegijad äh, tahavad ka raha teenida nende filmidega, aga kõikidel äh, parlamendisaadikutel on oma teavituskulude eelarve, võite kulutada mm, kolmsada eurot selleks, et äh, filmi laenutada. parlamendis on kaks inimest, äh, kes sellega tegelevad, need on suurepärased head kolleegid. Marit Sella, palun tõuske püsti. Jožin Trish, kolleeg kolleegid Itaaliast ja Tšehhi Vabariigist, nemad äh, haldavad selle auhinnaga seonduvat. ehk siis kokkuvõtteks lubage mul öelda, et meil on võimalik veelgi enamat ette võtta selle auhinna kontekstis. võib-olla saame subtiitrid teha viiele filmile, võib-olla isegi kõigile kümnele, mis eelvaliku läbivad igatahes me tahame näidata Euroopa lugusid üle kogu Euroopa. ja filmid ju pärinevad kahekümne kaheksast liikmesriigist, nii et eh, kõigil on võimalus osaleda. me jätkame tööd eh, meediaga, telekanalitega see on Euroopa Parlamendi auhind ja me võime seda veelgi edasi arendada. ma kujutan ette, et see auhind võiks ühel päeval muutuda Euroopas kõige olulisemaks auhinnaks, ei ole mingit Euroopa Liidu ülest auhinda, meil on Euroopa Liidu Filmiakadeemia, aga see on Euroopa Akadeemia, mitte Euroopa Liidu Akadeemia, on ka komisjoni auhind, aga sellest ei tea keegi mitte midagi. mina tean, sest ma olin kohal, kui see auhind välja anti. tegemist on meediaauhinnaga. aga Lux auhind ja milline suurepärane nimi sellele auhinnale. selle osas me peaksime jätkama koostööd komisjoniga. nii palju tahtsingi teile tutvustuseks rääkida. palun olge nende filmide eestkõnelejateks ja ma unustasin midagi, ohoh filmipäevade ajal näitavad Euroopa Parlamendi üksused neid filme ja kõigil on võimalus hääletada. hääletamine ei äh, määra küll võitjat, aga filmide vaatajad saavad oma arvamuse välja öelda ja mitmed eelmisel aastal kaasatud inimesed äh, ütlesid, et see annab võimaluse osaleda. ja eelmine aasta inimesed võitsid sellest filmifestivalist osa. oleme alati näidanud neid kolme filmi ka Veneetsias viimasel kolmel aastal. oleme tegelenud Veneetsia filmipäevade korraldamisega, need toimuvad filmifestivaliga samal ajal. meie eelkäijad härra Presanti ja proua Castellina tegelesid selle, selle korraldamisega, me kutsusime kohale igast Euroopa Liidu riigist mm, filmi sõbra, mitte kriitiku, mitte professionaali, vaid äh, tavainimese, kes ähm, veetis seal nädala, kellel oli võimalus rääkida filmi tegijatega, me ise läheme kohale, kõik te olete oodatud Veneetsiasse äh, ja oodatud osalema. noored õpivad äh, Euroopat väga heal moel tundma sellisel viisil Nad on koos kahekümne seitsme teise noorega Euroopast, nad saavad omavahel rääkida ja luua sidemeid, mis jäävad kestma terveks eluks. mina lähen Berliini festivalile ja korra mm, keegi peatas mind, küsis, kas ma olen proua Päkk, ma ütlesin, et jah, olen küll. ja tema ütles mulle, et tema on üks nendest kahekümne seitsmest. Äh, see oli enne, kui liitus Horvaatia, siis oli meid kakskümmend seitse noored suhtuvad sellesse nii entusiastlikult ja on valmis äh, seda tööd tegema, tulema festivalidele. ja me saame Euroopat edendada, me keskendume kultuurile ja me peaksime kõik seda edasi toetama. igatahes aitäh, et andsite mulle võimaluse tänasel teemal rääkida. In Italia si dice la passione si sente Itaalias öeldakse, et kus on kirg, seal on seda kirge ka näha. tahaksin tänada Doris Päki eh, selle entusiasmi eest, millega ta on töös osalenud. kindlasti Luksi filmi auhinda saadab väga suur eda Helga Trüppeli ja teiste kolleegidega. käisime ka meie Venice Tale Veneetsia päevadel, kus eh, näidatakse Veneetsia filmifestivali ajal ka kolme eh, Luksi auhinna eh, filmi. nii et siis äh, tegemist on sellega, et ka Euroopa filmifestivalid on kaasatud meie filmiauhinna väljaandmisesse, vaadake neid filme, see tasub ära, vaadake neid mitte arvutist, aga suurelt ekraanilt. nii et äh, Yehudi äh, Menuhini saalis on seda võimalik näha kaheteistkümnendal detsembril, aga äh, oleks väga hea, kui ka teie koduriikides saadaks äh, sellest osa. kas keegi soovib sõna võtta sellel teemal, kas teil on lisaküsimusi või oli kõik väga selge? Ferrajan, Petra? praegu. Ja, zunächst einmal vielen Dank, Doris Pack, ähm, dass du heute aitäh, Doris, et sa täna siin oled. ja jah, tegemist on tõesti väga olulise auhinnaga ähm, sa oled üks selle auhinna asutajaid ja ma arvan, et sa oled ka üks kõige veenvamaid reklaame sellele auhinnale. Ehm, ma arvan, et me peaksime seda auhinda filmitootjate äh, seas rohkem promoma, ma sooviksin just, et, et rõhutatakse, et me soovime tähelepanu tõmmata fi Euroopa filmidele. väga paljud äh, inimesed äh, on väga palju mõjutatud sellest, mida nad filmiekraanil näevad ja kui inimesed näevad ekraanil ainult Ameerika ja USA ideoloogiat, siis äh, see mõjutab neid. Äh, see lausa ujutab inimesed üle ning Euroopa filmidel tegelikult ei olegi võimalust konkureerida osaliselt selle keelelise mitmekesisuse pärast, mis meil on nii et ja seega on tegemist äh, kultuurilise vaesumisega, mille me ise endale oleme kaela tõmmanud me peaksime tegema tõesti euroopalikke filme ja andma Euroopa filmidele võimaluse, peame andma neile võimaluse üle saada nendest eh, keelebarjääridest. Eh, filmide subtiitritega varustamine on paljudes Euroopa liikide, riikides tavaline aga mõningates riikides seda meetodit veel ei tunnustada, aga just subtiitrite kasutamine eh, on üha rohkem levimas, sellepärast et inimeste keelteoskus paraneb ja seetõttu eh, on eh, võimalik siis inimestel ka filmi vaadata ja meelt lahutada ja mitte ainult keskenduda subtiitrite lugemisele ja veel ühe asi, üks asi, millele tahtsin tähelepanu Äh, juhtida sellele, et ei ole mingit vabandust, miks keegi Euroopa Parlamendis ei saaks neid äh, filme vaadata. Te võite neid vaadata ju oma arvutis, te võite minna kinno, nii et, et äh, võimalusi on tohutult palju ja kõik, kes ütlevad, et mul ei ole aega neid filme vaadata nende nädalate jooksul, mis meil on vaja teha, seda ma ei usu. niisiis, kui te tahate neid filme vaadata, siis see võimalus teil on olemas ja ma loodan, et äh, väga paljud inimesed siiski äh, aktiivselt osalevad ka nende filmide üle hääletamises. ning oma fraktsiooni nimel tahan ma öelda, et me teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et äh, kutsuda kolleege üles neid filme vaatama ning toetada seda auhinna väljaandmist. tegemist on asjaga, mis on oluline meile kultuurikomisjonis, aga ka parlamendile tervikuga me rääkisime äh, äh, ka selles, koordinaatorite kohtumisel sellest, milliseid uuringuid äh, tulevikus läbi viia ja Euroopa identiteet on kindlasti üks selline teemavaldkond, mida tasuks uurida, inimeste mentaliteet ja filmid ju peegeldavad ka sotsiaalseid struktuure ja sotsiaalseid probleeme, nii et, et mulle tundub, et see filmi auhind on suurepärane võimalus ka selle teemaga tegeleda. Saksamaal vähemalt väga paljud infobürood näitavad ka neid filme ning äh, Kölnis äh, toimub äh, nädalavahetusel selle, selleteemaline üritus, samuti Berliinis. niisiis tahaksin veel kord rõhutada, et iga saadik omab teoreetiliselt võimalust oma koduriigis äh, Äh, selliseid üritusi korraldada, näidata siis oma valijatele ka neid filme ja neid oma valijatega arutada, aitäh! aitäh, Sabin, Petra Kamerebert ja siis Diakonu. aitäh, ma tahaksin eriti tänada Doris Pakki, kes äh, oma äh, sellise tüübilise kirega või paatosega tutvustas meile Luksi filmi auhinna kandidaate. ma tahaksin rääkida isiklikust kogemusest. kui ma olen siin parlamendis, siis igal aastal pärast auhinna üleandmist ma näen siis väikeses essei, me näitame seda võitnud filmi väikeses essei kinos ning ähm, väikesed kinod on selleks äh, oma äh, valmisolekut äh, näidanud, mina teen koostööd Düsseldorfi ühe väikese kinoga ning see tasub ennast tõesti ära, sest see, kes ähm, osaleb, vaatab seda filmi, muutub ähm, partneriks, aga mitte meie poliitilises mõttes Need on isikud, kes tulevad filmi vaatama, sest tegemist on hea filmiga, mis räägib Euroopa tegelikkusest äh, ja äh, kindlasti täituvad ka kinosaalid. ja alati kõik, kes kohal käivad, näitavad välja positiivset hinnangut. ma tänan selle eest, äh, mis te teinud olete, see on Euroopa identiteedi tutvustamise võimalus nii et ma annan teile kõigile nõu, soovitan kõigil, äh, et kasutage võimalust, näidake neid filme ka oma koduriikides, väikestes kinodes, tegemist on väga hea algatusega ja ma ütlen seda iga kord ja ka seekord äh, ei saa ma äh, seda ütlemata jätta. võib-olla Doris Pakk saab siis žüriile seda samuti mainida. alati on väga, on tegemist väga tõsiste filmidega, väga sügavate filmidega, mis näitab meile, millised on sellised teinekord isegi traagilised äh, elud, milline on tegelikkus ja ma olen näinud, et teinekord filmi vaadates võtavad isegi mehed taskurätiku välja ja pühivad pisaraid kui on hea komeedi, komöödia, mis äh, kirjeldab äh, ka kergemates toonides problemaatilisi küsimusi, see on hea, see on hea. ma tean, et äh, komeedia, komeediafilmide režissööride ees seisab väga raske ülesanne, aga me näitame Euroopa identiteedi teist palet oleks ju hea, kui komöödia võidaks teist korda selle auhinna. aitäh, kolleeg Diakonut, tuletan meelde, et üks, ühe kreeklase režissöör, Kreeka režissöör tegi ka ühe hea komöödia ükskord, mis osales selle auhinna väljaandmisel. aitäh. vabandust, ütleb kõneleja ma räägin nüüd siin filmi teemadest ja teen seda, üritan olla väga veenev, sest äh, kino on minu elu, sest ma olen näitleja, ma olen mänginud filmides, üle sajas filmis olen ma osalenud. ja seega ma tunnen seda valdkonda väga hästi, ma tean väga hästi, milline jõud on kinol, millist jõudu ta võiks ähm, väljendada, ma imetlen neid, kes äh, võitlevad äh, ideede nimel ja kes kirglikult äh, võitlevad nende ideede nimel. ma imetlen ka proua Pakki, ja nüüd lähme teema juurde tagasi. kommunismi ajal oli Rumeenias kinol väga suur võim ja kultuuril ka üldisemas mõttes. see andis võimaluse hoida riiki ühtsena, see oli justkui andis riigi olemisele oma mõtte. ja me kõik tundsime seda omal nahal. kui me kasutame Euroopa Liidu tasandil seda instrumendina, kuidas avalikku ruumi mõjutada, siis see võiks olla üks võimalusi. kuidas anda lahendusi kriisijärgsel perioodil ja kuidas äh, Euroopa vastase meeleoluga võidelda, mis on levinud mõningates äh, Euroopa äh, Liidu liikmesriikides. kino, vaadates seda auhinna äh, valguses on selline väike näide, mida saab laiendada, mida saab üldistada. meil on võimalik iga riigi lugusid edastada, meil on võida, võimalik näidata, millised on eri riikide identiteedid, need identiteedid peavad lõimuma, need peavad levima üle kogu Euroopa Liidu, nii et me tunneksime Äh, filmi kaudu saaksime tundma paremini neid äh, naabreid, kelle kõrval me elame. tegemist on õilsa ametiga filmitegijate puhul ja seega mul on väga hea meel, et ma saan sellest praegu rääkida ja rääkida proua Pakiga ka tehnilistel äh, teemadel, saan oma ettepanekuid teha. aga juba praegu saan tulla välja ühe ettepaneku ja soovitusega. mulle tundub, et selle projekti võtmeks on žürii sest äh, minu arvates äh, peaks äh, žürii käima koos nende põhi, põhimõtetega. igal filmifestivalil on ju oma selline kunstiline identiteet, mille alusel žürii otsustab. žürii peaks äh, Äh, võtma pigem arvesse kodakondsusega ja kodanikega, Euroopa kodanikega seonduvat, mitte just sellist um, kunstilist külge. aitäh! proua Trüppel, palun! aitäh! ka mina tahaksin tänada Dorist äh, tehtud töö eest. on selge, et et äh, Luksi filmi auhind on olnud väga edukas, see on meie algatus, me oleme selle loonud ja see on saanud väga hea vastukaja lõpuks. alguses seda nii hästi vastu ei võetud, aga me suutsime näidata, et kui Euroopa kodanikud näevad neid filme, siis äh, tuleb sellest äh, väga palju kasu, see on uus kommunikatsioonimoodus. Ähm, kui ma vaatan nüüd tavalisi programme televiisoris, siis mul on väga kahju sellest, et väga vähe vähe on mm, teistest Euroopa, näidatakse televisioonis väga vähe teistest Euroopa liikmesriikidest pärit olevaid äh, filme. nüüd aga Luksi filmi auhinna raames on meil võimalik näha ka väikeste riikide teoseid ja see ongi lisandväärtus, mida see filmi auhind meile annab. me saame näha, milline on Euroopa kultuuripärand me peame kõik võt-, võitlema selle auhinna nimel, et see edasi kestaks. see on meie jaoks väga hea võimalus. oleme juba selgitanud, et me tahame Euroopa eh, kinoga edasi minna, tahame seda edasi arendada, me ei saa jätta Hollywoodile kõike. ja mina tahan järgnevatel aastatel võidelda selle nimel, et eh, filmi auhind Lux eh, saaks aina tähtsamaks aitäh, kolleeg Vaart, palun, Jüri, palun um,. aitäh, aitäh selle võimaluse eest äh, sellest auhinnast kõnelda. Äh, Doris, mind on siia valitud just hiljuti ja ma ei ole teiega varem kohtunud, aga tõesti on väga tore siin olla ja kuulda, kuivõrd entusiastlikult filmist räägid mina äh, olen kunstitaustaga ja ka mina olen filmidega kokku puutunud ja eriti oleme kasutanud äh, filme noorte inimeste harimiseks ja me oleme korraldanud terve rea festivale ja programme, mille läbi oleme üritanud siis just lapsi ja noori kaasata ja kodus äh, üles ei saanud nende filmide näitamist propageerida aga minu arvates on jah väga tore lugeda, kui me räägime sellest, kuidas noori inimesi kaasata, aga me peaksime äh, olema ka palju äh, aktiivsemad selles osas, kuidas me seda auhinda täpselt kasutame. Äh, me ei saa lihtsalt jätta asju juhuse hooleks, me ei saa lihtsalt eh, ise siin eh, piiratud ajavarude ja vahenditega sellega asjadega tegeleda, nii et, et võib-olla tulevikus peaks kultuurikomisjon mõtlema sellele, kuidas noori rohkem kaasata sellesse programmi, eh, võib-olla kasutada seda pädevust, mis meil siin kultuurikomisjonis on, aitäh. Grammatikakis. härra Grammatikakis, palun. Και εγώ είμαι κινηματογραφόφιλος και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί... Jah, mina olen äh, kino äh, äh, pooldaja ja mul on väga hea meel selle sõnavõtu üle, mida ma kuulsin, proua Pake selgitas väga üksikasjalikult, kuidas see asi käib, ta tegi seda väga kirglikult ja mul on üks märkus ja esitaksin siis ka ühe küsimuse, kui lubate ja tegelikult mul on ka üks ettepanek, see Äh, tahaksin kõnelda nendest kriteeriumitest, mida valimiskomisjon kasutab. Äh, proua Pakk, äh, ma olen pisut muret, te ütlesite, et tegemist oli ka ühe filmiga, mis kandideerib Oscarile. ma, need kriteeriumid, mida seal kasutatakse, mulle väga ei meeldi mulle tundub, et me peaksime lähtuma rohkem siiski oma Euroopa olukorrast. jah, need filmid, mis välja valitud on, on võib-olla tõesti suurepärased, aga ärgem unustagem, et tegemist on Euroopa Liidu äh, algatusega ja tihti jääb äh, inimestel mulje, et Euroopa Liidu institutsioonid on väga keeruline, et, et otsused võetakse vastu kuskil väga kõrgel ja kaugel ja mulle tundub, et selline kuvand ei ole eriti positiivne ja sellega seoses tahaksin teha ühe ettepaneku. kas te ei ole mõelnud sellele, et äh, see auhind, mis on olnud väga edukas, et äh, et me annaksime seda auhinda ka näiteks filmi kommentaatoritele. härra Velta, palun. Äh, proua Pakka, tere tulemast. tegemist oli tõepoolest väga kirgliku sõnavõtuga ning ma arvan, et äh, see Luksi auhind on tõesti suurepärane harivõimalus Äh, äh, seda siin täna juba rõhutati, et filmid lähendavad inimesi ning mitte üksnes äh, filmid ei võida, oluline on see, et inimesed osalevad sellel, me saame niimoodi näha Euroopa kultuuri mitmekesisust ja niimoodi saame üksteisele läheneda ja leida ühtsed äh, oma erinevas identiteedis ja tahaksin tänada proua Paki, Pakki sellise väga kirgliku ettekande eest, ma pean ütlema, et väga äh, tihti, kui Poolas näidatakse filme, äh, mis selle auhinna jaoks on välja valitud, siis Äh, saalid olid täis ja ei olnud kohti, nii et, et see tähendab, et huvi on olemas ja ma loodan, et me tulevikus jätkame. kolleeg Svedrova, palun. aitäh. Äh, liituksin nendega, kes on proua Pakki kiitnud, mul on väga hea meel, et proua Pakk äh, jätkab tööd Luksi auhinnaga. mina ise Äh, viiendal detsembril Äh, äh, olen ühe filmi näitamisel prognoos äh, ning äh, mind huvitab ka väga kõik need arutelud, mis selle filmi ümber toimuvad. mina äh, tahaksin tõesti näha, mida vaatajad nendest filmidest arvavad ja see ilmselt mõjutab ka seda, kuidas mina hääletan, nii et, et tahaksin väga-väga teada, mida filmi vaatajad arvavad Eh, siin on täna tehtud üsna mitmeid ettepanekuid, et võib-olla peaks kaasama ka dokumentaalfilmid. kui me lubame dokumentaalfilme, siis võiks rääkida ju ka lastefilmidest või keskkonnateemalistest filmidest. Eh, sellised filmifestivalid eh, näiteks Tšehhi Vabariigis on olemas. aga sellele vaatamata tundub mulle, et proua Pakk peaks meile selgitama, miks Luksi auhinda on saanud sellise kuju, nagu tal on ning äh, läheme tagasi lastefilmide teema juurde. mina isiklikult olen nendest filmidest väga huvitanud ja ma tean, et et on väga raske teha kvaliteetseid filme laste jaoks. aitäh, Doris saab kindlasti teatud küsimustele nüüd vastata, palun. Äh, aitäh. mulle tundub, et te kõik olete väga entusiastlikud ja see on tõesti tore. sest teie entusiasmi on vaja, et ka saada eelarvekomisjoni nõusolek äh, selle eelarve rahastamiseks. Te küsisite terve hulga küsimusi, hakkan võib-olla peale sellest, mis puudutas žüriid. meie ei saa olla žürii. selle pika ja lühikese filmide nimekirja väljavalijate hulka saavad kuuluda ainult need inimesed, kellele on tuttavad viimase kaheteistkümne kuu jooksul välja tulnud filmid ja siis nemad saavad määrata nende filmide hulgast need, kes, mis nende arvates on esiteks need kümme siis, kes, mis satuvad pikemasse nimekirja ning need inimesed, kes seda teevad, on kõik sõltumatud eksperdid. meie siis kultuurikomisjonis äh, valime sellest ekspertide kogust inimesed. ma ei usu, et me saame teha nii, nagu soovitas Kreeka kolleeg, et me saame kaasata rohkem inimesi, ma arvan, et seda ei ole võimalik teha seega žürii peab siiski koosnema ekspertidest. sellepärast, et nemad võtavad vastu otsuse, olulise otsuse, missugused on need kolm filmi, mis, mida teile tutvustatakse ja sealsed eksperdid on parimad inimesed selle ülesande täitmiseks. Nad on nii-öelda inimeste saadikud, inimesed on nad volitanud enda jaoks filme välja valima Teil on üsna õigus, et inimesi peaks tegelikult rohkem kaasama ja üks võimalus, millele me oleme mõelnud, on võib-olla korraldada need Luksi filmide päevad, kui inimesed saavad tulla filme vaatama ja samuti hääletada. me ei saa seda protsessi täielikult muuta ja kui inimesed filme ei tunne, siis me ei saa mitte midagi teha. seega me saame ikkagi me saame valida filmid välja ainult siis, kui inimesed on filme näinud, kui nad on näinud neid subtiitritega, nii et nad neist ka aru saavad ja luksipäevad on just nimelt need, mis on ette nähtud äh, inimestele filmide tutvustamiseks. esimene, esimene kord, kui näidati seda prantsuse filmi äh, Tüdrukupõlvest, kakskümmend viis tuhat inimest käis seda vaatamas ja enamikul juhtudel öeldi, et Euroopa Parlament on pühendunud sellele, see oli see subtiitrite äh, pool, mille meie, millesse meie olime panustanud. nii et minu arvates mina igal juhul teen parima, mis ma saan, et teieni jõuda ja tutvustada seda. nüüd teine asi paljud mu sakslastest meessõbrad <laughs> ütlevad, et jah, meie nutame ka, kui me filme vaatame, nii et tegelikult siin ei ole mitte midagi tegemist sellise soolise küsimusega. aga mina ei kuulu žüriisse ja tõesti suurepärane Kreeka film tuli Pratase akadeemialt, väga naljakas oli see film ja rääkis Albaania vähemusest Kreekas. film oli suurepärane, aga probleem oli selles, et see oli, kuulus ka sellesse lühikesse nimekirja kolme filmi ja see oli see kolme filmi, kolmest filmist koosnev nimekiri, see oli vist mõned aastad tagasi eh, Saksa-Türgi film, eh, samuti kuulus sinna ja nüüd me siis ei, siis ei olnud need kolmes, kolm lühi-, välja valitud filmi peal kõik subtiitritega, aga nüüd me seda oleme hakanud tegema. näiteks paar aastat tagasi, kolm aastat tagasi sai, sai subtiitrid ainult võidufilm. aga me oleme üritanud nüüd olukorda muuta just inimestele lähedale, lähemale jõudmiseks. nüüd küsimus, missuguseid kriteeriume kasutame. mingeid konkreetseid kriteeriume ei ole, välja arvatud asjaolu, et see film peab olema vähemalt ühel filmifestivalil, Euroopa filmifestivalil äh, käinud eelmise aasta jooksul. mingit teemat me ei dikteeri, me ei ütle, et see peab puudutama ühte või teist konkreetset valdkonda. sest et need filmid on nii-öelda parlamendi äh, promomaterjal, tegemist on äh, kunstiliste filmidega ja filmirežissöör otsustab. aga kusagil on kõikides nendes filmides mingi väikene Euroopa teema ikkagi sees. ma, Aide, mis on selle, mis kuulub kolme filmi hulka, on nomineeritud ka Oscarile see ja seda ei ole teinud mitte meie, aga see näitab lihtsalt seda, et meie poolt valitud žüriil on ju ka hea maitse nüüd dokumentaalfilmidest. jah, ma olen täiesti nõus, et me ei tohi sugugi dokumentaalfilme ignoreerida ega ei peaks jätma me kahe silma vahele ka lastele mõeldud filme. aga kui meil on ainult üks konkurss, konkurss, siis laste täiskasvanute dokumentaalfilmid ei saa kõik ühes kategoorias võistelda, kui aga me laiendame veel seda Luksi auhinna teemat, äh, siis me võime seada üles mitu, mitmes kategoorias filmid, aga selleks on meil loomulikult rohkem raha vaja ja siinkohal me peame tegema selleks otstarbeks ka koostööd komisjoniga. jah, põhimõtteliselt ma olen teiega nõus, aga neid filme koos ei saa äh, hinnata, sellepärast et nad ei ole võrreldavad. Neid filme näidatakse sageli ka koolides, näiteks käisin Saksamaal keskkoolides, kus näidati seda vaadata Türgi-Saksa filmi Aumõrvadest. ja õpetaja käsitles terve nädala kõigepealt aumõrvade teemat ja seejärel näitas ka seda filmi. ja siis mina kui parlamendisaadik pidin rääkima noortega õpetaja palvel. ma olen kunagi väga kauges minevikus ka ise õpetaja olnud ja minu arust need filmid on suurepärane hariduse andmise vahend, sellest on väga-väga palju kasu ja seda ka koolides palju kasutatakse. ning ma vaatan, et komisjon kasutab meid siin kusjuures ära, nad võtavad need Luksi auhinna filmid, viivad need kooli ja teevad niisuguse näo, nagu see oleks nende idee, aga tegelikult on see parlamendi idee, aga olgu pealegi ma arvan, et kõik, mida teie olete siiamaani öelnud, rõhutab, kui oluline on see, mida me siiamaani oleme teinud ja me üritame tulevikus laiendada oma tegevust selles vallas. suur aitäh ka, et te andsite mulle nii palju kõneaega ja tõepoolest õhtul loodan, et saan teiega pikemalt rääkida, aga igal juhul loodan, et toetate juba praegusest alati ajast alates saate vaadata, saate vaadata kas DVD-del, DVD-l äh, või äh, internetist või alates teisest detsembrist on meil ka siin parlamendihoonis kinosaal ja ärge palun unustage hääletamast, äh, sest siis on parem, kui hääletab rohkem inimesi. ja seitsmeteistkümnendal detsembril ma loodan, et me saame tähistada seda sündmust, kus me kuulutame välja selleaastase Luksi auhinna võitja. see on lühike sündmus, kestab kakskümmend minutit, mõned inimesed muidugi ei tule, peavad seda mõttetuks, aga me, meil peaks ka midagi niisugust olema, millega me saame inimesi sinna tõmmata. tänan teid kõiki ja ma võtan kõiki teie kommentaare arvesse. enne kui ma jätan hüvasti Doris Pakiga, annan äh, sõna kolleeg Kleesusele, kes soovis sõna, aga kas te soovisite sel teemal sõna, selle päevakorrapunkti all? palun. vabandust, aga ma sain aru, et see oli mingis teises küsimuses vist või? ma tahaksin öelda, et äh, ma olen täiesti nõus äh, selle ettekandega, mida me kuulsime. ma olen täiesti nõus Doris Paki ettepanetega ka sellega, mida ta Äh, ütles siis asjast sisulise külje kohta ja ka selle kohta, kuidas selle auhinna andmine on korraldatud. tahaksin teha ühe märkuse. ja äh, ma äh, tahaksin öelda, et minust tehti seitsekümmend aastat tagasi film, aga seda filmi ei näidatud sõjaväelise diktatuuri ajal Kreekas Eh, ja see film lõpuks keelati ära ning eh, nüüd kaks eh, võttemeeskonda, üks Inglise, teine Prantsuse oma, kõnnivad mul iga päev kannul, et näidata, kuidas ma demokraatia eest võitlen. niisiis, minu e-, ettepanek oleks, et mina ei taha selle filmi eest äh, saada Luksi auhinda, aga ma ütlen, et tegemist on super Luksi filmiga, auhinnapärase filmiga. Äh, äh, see film on üks võimalus, kuidas saab väljendada oma arvamust sellepärast, et meil on äh, väga vähe võimalusi sõna võtta täiskogul, meil on üheminutilised sõnavõtud, sinise kaardi küsimused, ma ei räägi loomulikult raportööridest, ma räägin tavalistest saadikutest. saadikutel ei ole võimalik oma seisukohti välja öelda. niisiis me korraldame äh, filmide lavastamist äh, ja niimoodi saame siis näiteks äh, filmida saadikut, äh, kes üritab midagi öelda. Äh, meil on siis äh, siin ka üks filmisektori inimene presiidiumis, kes võib meile öelda äh,, mida ta asjast arvab ja, ja mida, kuidas filmida saadikut, kellel ei ole iial võimalik öelda seda, mida ta arvab. näiteks täna ma tahtsin Eh, sõna võtta enne päevakorra kinnitamist, mulle ei antud sõna, see on lihtsalt uskumatu, eh, saadik soovib päevakorra osas sõna võtta ja talle sõna ei anda. jah eh, mina, ma tõesti ei saa sellisest suhtumisest aru. ma tõesti tahaksin hukka mõista teie käitumise, teie suhtumise Teie peaksite ju hoolitsema demokraatia sõnavabaduse eest. ja ei maksa unustada, et on, see on vägivald ning just selline suhtumine hävitab demokraatia. ma mõistan hukka sellise lähenemise, te kuulete, mida mul öelda on ma ei taha, et minu hääl summutatakse, aitäh. mul on väga kahju, et te niimoodi hindate esinaise tegemist, ma ei tahtnud olla ebademokraatlik, kui ma, me olime juba komisjoni koosolekuga alustanud, kui te ütlesite, te soovite sõna, aga te ei täpsustanud, mis teemal ja mina eeldasin, et te tahate sellel teemal rääkida, Doris Back oli juba siin, ta ei öelnud, mis teemal te sõna soovite, nii et äh, kui ma nüüd valesti teist aru sain, siis ma vabandan, aga me ei taha kindlasti võtta mingit antidemokraatlikku või äh, diktaatorlikku lähenemist, ma tunnen teie tausta, aga ma tean ka, mida meie tahame teha. ma vabandan isiklikult teie ees, kui ma äh, valesti teid mõistsin, aga teie sõnavõtust ei saanud eriti aru, mida te soovite. nii et äh, teil, kui teil on, teil on väga huvitavaid küsimusi Doris Päkile ja kui te tahate neid küsimusi esitada, siis see on õigustatud, aga kui igaüks, igaüks võib ju arvata jah, et äh, kuidas on see parim moodus, kuidas oma tööd tutvustada paremini, mida te siin parlamendis teete. Teie töö on oma riigis olnud väga tähtis aga ma ei tea nüüd, kas ametlikult on võimalik hakata andma mingit Euroopa auhinda. no kui te tahate, siis me võime seda ju arutada, aga minu arvates see ei ole õige koht, kus seda teha. ma ei ütle, et just see on see teema, mis, millest teie rääkisite et see on kuidagi seotud Luksi auhinnaga, meie räägime teistel teemadel ja Euroopa teemadest. aga igaüks võib ju toota sellise filmiteose, mis nad soovivad, aga ma ei usu, et kultuurikomisjon peaks sellest rääkima. tahan nüüd ütelda paar asja, tänan isiklikult ka Doris Pakki selle olulise rolli eest, mis ta on mänginud ja mida ta ka edaspidi teeb. teiseks tahaksin tänada ta kogu meeskonda, kes on tööd teinud ja kes on tõsiselt tööd teinud ja kes teevad seda äh, ka edaspidi meiega koostöös ning kolmandaks, äh, meie kodulehekülje kaudu on võimalik meil tutvustada paremini oma tööd ja Luksi auhinda ja on vaja rohkem teadvustada seda, et ka tootjatel ja sõltumatutel tootjatel on võimalik osaleda. mulle tundub, et vaatamata paljudele algatustele, mida ka minu riigis äh, ette võetakse, ei ole selline võimalus eriti levinud. Ähm, minu arvates on väga hea, et äh, see oli see ettepanek, mis siin kõlas, et väikestes äh, kinodes näidata neid filme Ehm, ma olen ka näinud oma koduriigis, et ehm, ka äärealadel asuvates kinodes on suur huvi nende filmide vastu. ja ehm, läbipaistvuse huvides peab žürii töötama rotatsiooni alusel, see on ilmselge, aga kõik žürii liikmed peavad olema pädevad ja nad peavad siis mõistma kõiki neid teemasid, mis on teinekord ka väga tundlikud aga nad peavad olema sõltumatud ja peavad jääma oma otsustes autonoomseteks. kindlasti te teate, et seitsmeteistkümnendal detsembril ähm, saab meie tööpunkti, sest täiskogul toimub pidulik istung ja enne hääletamist äh, annaks see siis üle auhind äh, võitjale, kolm kandidaati on kõik kohal tavaliselt on need noored režissöörid äh, siis, kes võidavad, äh, režissöör võtab äh, sõna ja enamasti on nende noorte režissööride sõnavõtud väga emotsionaalselt, ma mäletan Andrea Seegret, kes võitis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ähm, selle auhinna tegemist on parlamendi auhinnaga, mitte kultuurikomisjoni auhinnaga, tuletaksin veel meelde ja nüüd tänan Doris Pakki ja jätan temaga hüvasti Allora, grazie, Doris. aitäh, Doris. nüüd aga läheme edasi oma päevakorraga nüüd tegeleme siis uuringuga, Ah, vabandust, Euroopa filmindus digitaalajastul, äh, kolleeg Venta on siis tegelenud selle teemaga, tegemist on äh, omalgatusliku äh, raporti, raportiga, ähm, mida me tervitame. komisjon on maikuus tulnud välja oma teatisega antud teemal ja see on väga hea võimalus käsitleda neid väljakutseid, mis meil on digitaalajal meie jaoks on teema äärmiselt oluline ning seega palun härra Vental äh, tutvustada põhiteemasid ja siis on sõna teistel kolleegidel, palun. suur aitäh. ma arvan, et see teema sobib suurepäraselt koosoleku algusel käsitletud äh, Luksi auhinna teemaga. mul on olnud suur au ja rõõm olla raportöör filmitööstuse kohta ja see raport on vastuseks komisjoni teatisele aastast kaks tuhat neliteist ning minu arvates on see ka kultuurikomisjoni jaoks üks võtmeteemasid, sellepärast et film on suurepärane vahend, millega edendada kultuurilist mitmekesisust, teada saada ajaloost, meie naabritest ja nii edasi. eelmise parlamendi ametiaja jooksul tehti üks raport Euroopa kino, kino kohta. ja minu peamine teema, mida ma selles rap-, praeguses raportis käsitlen, on pakkuda välja lahendusi, mis võimaldavad vaatajatele optimaalset juurdepääsu Euroopa filmidele digitaalselt. Euroopa filmi, filmid moodustavad peaaegu seitsekümmend viis protsenti kõigist näidatud filmidest, aga piletimüük on ainult üks koma, ainult üks kolmandik kõigist müüdud äh, piletitest. enamik, enamikku Euroopa filmidest näidatakse ainult nendes riikides, kus nad on ka tehtud ja väga harva levivad nad teistesse riikidesse. võrdlus Ühendriikidega. umbes kaheksa sada filmi ainult tehakse seal aastas, aga filmide levik võrreldes Euroopa filmi levikuga on oluliselt agressiivsem ja oluliselt ulatuslikum. ulatuslikum, seega me peame suurendama oma konkurentsivõid-, võim-, võimet ja samuti oma filmide levitamise strateegiaid ja ma arvan, et see on asi, mida tuleb teha Euroopa tasandil. samas on ilmselge, et rohkem tuleb teha ka selleks, et rohkem inimesi näeksid Euroopa filme, see võiks olla üks osa piiriülesest koostööst. samuti kronoloogilised küsimused. kino on alati esimesel kohal, aga mõned Euroopa Komisjoni uuringud viitavad sellele, et seitsekümmend protsenti Euroopa vaatajatest vaatab filme internetis, kas siis striimingu kaudu või laadivad neid alla, niisiis kas seaduslikult või ebaseaduslikult. komisjon nimetas ka seda et, et nelikümmend protsenti nutitelefonide kasutajatest ja kuuskümmend protsenti äh, tahvelarvutite kasutajatest kasutavad neid ka filmide vaatamiseks see ei ole sugugi ootamatu, inimesed on küll väga huvitatud kinost, aga tihtipeale on kino võib-olla liiga kaugel, filmide valik on väike ja mida võiks teha Euroopa filmitööstus, et oma tulusid suurendada, nad võiksid kasutada erinevaid online platvorme selleks, et suurendada filmide kättesaadavust, filmid jõuaksid oluliselt rohkemate vaatajateni sellisel juhus väga paljud Euroopa filmid isegi ei jõua kinodesse, sest et nende eelarve on liiga väike ja neil ei ole piisavalt ressursse, mida võiks kasutada reklaami tegemiseks, tegemiseks. aga isegi kui asi on niisugune, siis me võime neid ju ikkagi seaduslikult netis vaadata praegu on olukord niisugune, et kui tahate mingisugust konkreetset filmi vaadata, siis vahel, et seda televiisoris näha, peate kuude kaupa ootama, enne kui see lõpuks televiisorisse tuleb. nüüd, kui ma juba televiisorit nimetasin, siis on oluline nimetada ka seda, et televisioon on jätkuvalt äh, kõige rohkem vaadatud meediakanal. järgmisel, eelmisel kuul näidati um, kuskil sada kakskümmend filmi, millest äh, umbes viiskümmend protsenti olid Euroopa Liidu omad, kaheksa protsenti, kaheksa protsenti kodumaine toodang ja siis ülejäänud tulid muu, väljastpoolt Euroopa Liitu, võttes arvesse seda, kui palju on võim-, kui, kuidas kasvab võimalus tellida endale filme, televisiooni ja kõik need muud vahendid, siis oluline on tagada just nimelt rohkem paindlikkust filmide kättesaadavaks tegemise osas. ma siin räägin ka niisugustest filmidest nagu Hiina, Aasia ja Ühendriikide filmid. Nende küsi-, nendega on meil pidev konkurents ja see järjest kasvab. küsimus meil on muidugi rahastamises Euroopa audiovisuaal- või seirekeskus teeb igal aastal võimalikuks umbes miljard eurot, millest siis sada kümme miljonit tuleb Creative Europe programmist. avaliku sektori poolne rahastamine peaks pöörama tähelepanu rohkem Euroopa filmide vaatajaskonna suurendamisele ja samuti peaksid nad toetama programme, millega parandatakse filmide levitamist. praegusel hetkel umbes seitsekümmend protsenti Euroopa rahastamisest äh, kulutatakse filmide tootmisele, mitte filmide filmivaatajate hulga suurendamisele, mis tegelikult peaks olema eesmärgiks. ma arvan, Euroopa meediaprogrammidel on siin väga suur roll mängida või programmil European Media, sest et see programm toetab enam kui kaheksasada filmi ning suurem osa sellest fondist, selle fondi vahenditest kulutatakse Euroopa filmide promomiseks väljaspool neid riike, kus nad on toodetud. Euroopa Filmifoorum, European Film Forum on äärmiselt kasulik platvorm, seal on võimalik mõtteid vahetada, seal on võimalik näha, kuidas piir, piirkondlikud, kohalikud ja Euroopa audio, audiovisuaalpoliitika võimaldab end ära kasutada filmitööstuse elavdamiseks, sest et ja kuidas neil oleks, kuidas oleks filmitegijatel lihtsam saada rahastamist, nüüd võtame subtiitrid. filmide tõlkimine on üks võimalus teha neid kättesaadavamaks. subtiitritega tehakse filmid arusaadavaks ka nendes keeltes, mida filmi vaataja ei mõista, kuid samal ajal mõjutamata äh, filmi soundtracki, mis tähendab seda, et selline peenem filmi mõistmine jääb siiski alles. praegu on meil praegu, kui on tegemist digitaalse ajastuga, on subtiitrite tegemine oluliselt lihtsam, kui see oli analoogajastul, sellepärast et ühele ja samale filmi koopiale on võimalik panna mitmes keeles subtiitreid. mina ise tuleksin välja ettepanekuga käivitada subtiitrite, subtiitrite pilootprojekt, et äh, seaduslikel platvormidelt, kus saab seaduslikult filme vaadata, oleks võimalik ka seaduslikult tellida subtiitrid filmide subtitreerimine online on juba olemas, aga praegusel hetkel ei ole see seaduslik ja mingit, mingisugust kontrolli selle keele üle ei ole, nii et ma arvan, et siin on oluline roll ka meedial kui haridust andval vahendil, sellele tuleks tähelepanu pöörata. nüüd väga olulise tähtsusega võtmeküsimus minu raportis on just nimelt haridus ja mitte ainult filmialane haridus, aga meediaalane haridus, mis peaks algama juba varasest kooliastmest alates. meediakoolitusel on väga palju eeliseid, see võimaldab noortel ka suhtuda meediasse kriitiliselt ning erinevaid diskursusi, mis filmis ilmuvad, kriitiliselt hinnata. noor, noorte harimine, et nad muutuksid kriitilisteks vaatajateks, ei suurenda mitte ainult nende teadlikkust, vaid see muudab neid ka loodetavasti teadlikumateks kon-, kodanikeks. Prantsusmaal ja Taanis on kohustuslik meediaalane haridus ning nende andmed ütlevad, et noored, kes osalevad niisugustes programmides, väga sageli ka teadlikult valivad pigem Euroopa filmid igasugused festivalid nagu ka Luksi auhind on väga olulise tähtsusega siin, kõikidel nendel on oma roll mängida noorte eurooplaste harimisel ja nende maitse kujundamisel. erinevad erinevatel filmifestivalidel on oluline roll mängijata, me kõik teame, Cannes'i festival, Karlovi Vaari festival Ven, Veneetsia festival, igal pool seal valitakse võitjad filmid, mis muudavad palju lihtsamaks, pära-, kui film on võitnud, siis ta on pärast oluliselt lihtsamalt kätte saa-, kättesaadav, teda on lihtsam levitada. nüüd kokkuvõtteks. noored vaatajad on tänapäeval nii-öelda juhiistmed, nemad otsustavad, mida, kus ja millal vaadata, aga oluline on see, et nad sooviksid valida ikkagi seaduslikud filmi vaatamise vahe, vahendid. Euroopa filmid on väga inspireerivad, aga nad on väga sageli väga tõsistel ja rasketel teemadel, sellega peaksime ka tegema. ambitsioonikas Euroopa kino peaks suutma teenida väl-, miljoneid eurosid. Prant-, äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Prantsusmaal oli kõige kuulsam film Intouchable ehk Puutumatud, äh, mis teenis juba tohutuid summasid esimese vaatamisnädala järel. see oli kõige tulu, tulusam film äh, mitte inglise keeles ja teenis üle maailma viissada, üle viiesaja miljoni ning tohututes kogustes vaatajaid. mina olen kahtlemata nüüd valmis kuulama teie soovitusi ning nendest kõikidest on kasu, ma, nad aitavad mul raportit paremaks muuta. ma sooviksin ka teha koostööd oma variraportööridega, ootan seda juba põnevusega. kuna ma siin juba olen, siis ma tahaksin tänada äh, raportööri regioonide komiteest, kes on täna siin ja kuna me rääkisime Luksi auhinnast, siis nimetan ka workshopi, mis toimub kaheksateistkümnendal novembril kell kaksteist, korraldan selle koos härra Kovadoga ning see workshop käsitleb just digitaalset kino, sinna tulevad kohale inimesed Euroopa audiovisuaalorganisatsioonist ja üksikasjad selle kohta juba hiljem, suur tänu! aitäh! aitäh, mulle tundus, et äh, võtsid oma sõnavõtus äh, läbi väga palju olulisi punkte ja need on ka teatises äh, kirjas, te olete nad sealt üle võtnud ja mulle tundub, et nad on väga oluliseks aluseks olnud teie raporti osas ja võimaldavad meil ka debatiga edasi minna meie tahaksime seda, et äh, kinospetsiifika ei toodaks ohvriks äh, ja et alati äh, peetaks au sees kinokeelt ja et seda käsitletaks ka koolides ja õpitaks seda nii et ähm, see on sissejuhatus järgnevateks sammudeks. kindlasti hakatakse ka levikut, kinolevikut äh, tugevdama, mitte ainult tootmist, aga samuti üritatakse kogu väärtusahelat äh, tugevdada digitaalajastul. nüüd aga annaksin kolleegidele sõna. Kremel Evert, palun esimesena. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch äh, Kollege Venter für die Vorstellung. Äh, Film Aitäh filmi vaatamise edendamine on Euroopa Liidu kultuuripoliitika keskmes olnud. see näitab, et äh, sellel on kaks külge. kõigepealt äh, finantsedendus, äh, aga ka loovuse edendamine. me loodame, et sellega loovuse aspektid äh, arenevad, mainisite äh, Euroopa filmidele eraldatud raha, et see kulub praegu tootmiseks, äh, mitte niivõrd filmide turundamiseks. kui me vaatame, kui palju kulutatakse Ameerika Ühendriikides filmide turundamisele raha, siis näete, et kolmandik eelarvest läheb turunduskuludeks ehk siis me peame mid-, rohkemat tegema, et äh, publiku tähelepanu juhtida valminud filmidele. on vaja mingit mõistlikku turustamissüsteemi, äh, mille puhul on võimalik äh, filmidelt ka raha teenida ja see sobib digitaalajastul me peaksime, me oleme üritanud Saksamaal taoliseid äh, reegleid kehtestada, meil on äh, menetlused tagamaks konkurents. ja ma arvan, et äh, kes iganes teenib tulu filmilt, peab tagama, et need, kes selle filmi valmistasid, suudaksid sellist tegevust ka jätkata. on veel üks oluline murekoht Saksamaal torkab see eriti silma. varem oleme kaks korda üritanud äh, televisioonis teha filme kättesaadavaks, see oli eraalgatus, kaks äh, telekanalit üritasid sellist äh, filmiraamatukogu luua, oli veel üks ebaseaduslik algatus, aga trustide vastane äh, amet keelas, keelas selle ära, ütles, et see ei ole äh, konkurentsi soodustav, nüüd on aga Netflix, tegemist on suure Ameerika teenusepakkujaga, kes äh, suudab äh, pakkuda mis tahes filme ja ükski kartellide vastu võitlemise amet Euroopas huvi ei tunne selle vastu. me peame läbi vaatama oma konkurentsivõimealase õigustiku, vaatamaks, et see kõik sobib ja on äh, sidus. kas me äkki seame takistusi Euroopa loovusele, jättes äh, Ameerika tegijatele kõik uksed lahti? filmide digiteerimine on üks äh, olulisi väljakutseid. see hõlmab telearhiive, aga ka filmiarhiive. tekib oht, et filmid lähevad kaduma. digiteerimine on äärmiselt kallis. me peame kiiresti leidma lahendused, me peame kiiresti toetust osutama, vastasel juhul võib osa filmipärandist kaotsi minna ja sellest oleks väga kahju. tarbijad käituvad erineval moel ja me peame ka seda silmas pidama. on ju väga tore, kui film tõmbab suurt suuri publiku hulkasid äh, kinodesse, mm, aga tihti see nii ei ole täna. inimestel on palju erinevaid võimalusi filmide vaatamiseks, kas DVD-delt või veebist. ja me peame vaatama, kuidas see mõjutab äh, tarbijate käitumine kinosid. kui äh, asjad ei muutu, siis jääme sabassörkijateks seega mõjutab äh, negatiivselt äh, mm, filmitootjaid ja autoriõiguste omanikke, ehk siis me peame mingi tasakaalu leidma. filminduse alaline koolitus, parlamendis toimus äh, oluline üritus, Wim Wenders oli kohal ja selgitas, et on vaja õppida kõigepealt, kuidas üldse filme vaadata. lapsed peavad õppima äh, filmikirjaoskust, kuidas, kuidas peaks filme vaatama. ja see peaks olema meie koolide õppekavas. me tahame oma filmikultuuri olulisust ka lastele edasi anda ja kinod on üks koht, kus saab kooliväliselt äh, õppida. kinod võiksid koostööd teha koolidega ja see aitaks ka kinode olukorda parandada. me kõik tahame eh, Euroopa filmide kvaliteeti ja mitmekesisuse edendada, mm, me oleme sellega nõus, komisjon on teinud häid ettepanekuid, me jätkame nendega tööd. kindlasti käime välja ka ettepanekud jään ootama konstruktiivset koostööd raportööri ja variraportööridega. ja olen kindel, et äh, lõpp, lõpuks sünnib äh, hea raport, mis aitab edendada filmikultuuri Euroopas ja ma vabandan, et pean nüüd lahkuma. mul on kahjuks äh, teine üritus veel, aga suur tänu tähelepanu eest aitäh, Petra. Helga Trüppel, palun. Silvia, auch von meiner Seite vielen Dank an den Berichterstatter, an Herrn Venter. aitäh, aitäh raportöörile. tõepoolest, me kulutame liiga vähe raha turundamisele võrrelduna Hollywoodiga, midagi tuleb selles osas ette võtta. olen nõus, meil on vaja ka paremat ligipääsu Euroopa filmidele. on vaja rohkem võimalusi filme vaadata internetist. ja ma väga loodan, et tehakse ka lahenduse, lahenduste osas ettepanekuid, kui filme oleks lihtsam vaadata, muuhulgas ka piiriüleselt, mida me kõik tahame, siis äh, tekib küsimus, kuidas finantseerida Euroopa filmide tootmist. autoriõigused on praegu kindlate territooriumidega piiratud kui me tahame üle, osutada piiriüleseid teenuseid, siis see ei ole parim mudel. peame vaatama, kas ehk on piiriüleseid litsentse, kas äh, võiksid olla Euroopa ülesed litsentsid, mida nad siis maksaksid, kui palju maksaks äh, mitme riigi põhine litsentsimine või kas võiks litsentsi, litsentsida erinevaid formaate nagu DVD-d või, või voogedastus, me peame arutelude käigus neid teemasid käsitlema. aga võtmeküsimuseks on Euroopa filmi finantseerimine, osaliselt äh, avalikust äh, rahast, aga mitte ainult, äh, ka filmid peavad turult raha kaasama ja me peame leidma mingisuguse süsteemi, mis toimiks aitäh. Eh, aitäh, kolleeg Fiisas, palun. aitäh, eesistuja. ma tahaksin raportööri tunnustada selle suurepärase raporti koostamise eest. kui mina välismaale lähen, lähen vaatama filme, mida ma tahan näha, aga oma kodumaal mul neid näha ei õnnestu, sest äh, neid lihtsalt ei levitata seal. ma arvan, et äh, filmi levitamisele rõhu pööramine on äärmiselt oluline ja minu arvates on see olulisem kui äh, filmide tootmine, vähemalt kohati on see nii. tihti kulutatakse palju raha selliste filmide tootmisele, mida ei levitata piisavalt või filmid, mis huvi pakuksid, ei jõua mujale Euroopasse, ehk siis me peame levitamisele tähelepanu pöörama. tasub rõhutada ka digitaalset aspekti. subtiit-, subtitreerimine on väga paljudes keeltes oluliseks teemaks Kataloonias äh, on kvoodid kasutusel, valitsus äh, ähm, näeb ette, et teatud äh, osa filme peab olema katalooni keeles, komisjon on selle tagasi lükanud, aga regiooni valitsus on jäänud endale kindlaks. oleme väljakutse ees, inimesed käivad järjest vähem kinos. ostetakse DVD-sid, aga ka DVD-de müük väheneb kõige levinumaks kanaliseks, kanaliks on internetist filmide vaatamine, on ju ka illegaalseid äh, filmikoopiaid, äh, mida levitatakse tasuta. ja kahjuks äh, noored, kes, kel ei ole vahendeid ostmaks DVD-sid legaalselt, saavad nad illegaalselt kätte. me peame selle vastu võitlema ja mõjusa kampaania korraldama. Ulveni. kolleeg Ulveni, palun. aitäh, proua esimees. võib-olla oleksite äh, võinud mulle sõna anda pärast äh, kogenematele kolleegidele sõna andmist. ma olen äh, töötanud telejaamades, kus on keskendutud Euroopa filmidele ja mõistan seega väga hästi, kui oluline see teema on. tahaksin tänada teid äh, selle tõstatamise eest. kui ma noorem olin, siis ma soovisin, et mind mõistetaks. nüüd, kus ma enam äh, nii noor ei ole, tahan ma endiselt, et mind mõistetaks ja ma tahan, äh, et ka minu lapsed seda mõistaksid. et ennast arusaadavamaks teha, keskendun ainult ühele teemale, nimelt sisu veebis. alati jääb inimesi, kes lähevad kinno, sest meile meeldib kinos käia, aga ilma veebita ei ole võimalik mm, seda sõnumit, seda kultuuri mm, vormi levitada nooremate hulgas. härra Venta sõnavõtt tekitas minus tunde, et ei ole olemas sellist asja nagu Euroopa film või Euroopa kino. me peame olema väga ettevaatlikud. on inimesi, kes armastavad Euroopa filme, aga ei ole puhast Euroopa kino olemas lihtsalt ja me ei peaks seda ka eesmärgiks seadma. ma näen siin vastuolu ja tahaksin sõnastada selle väljakutse vormis. ma ei märganud, et see oleks probleemina välja toodud raportis, aga Euroopa mm, filmid ei hakka kunagi konkureerima Ameerika filmidega kommertsseisukohast vaadatuna, me ei peaks seda isegi üritama, sest äh, siis me jääksime suurest hulgast rahast ilma selle käigus. Ähm, see on vale viis sellele probleemile läheneda me peaksime pigem koolides suurendama teadlikkust, tundlikkust, me peame tegema Euroopa filmid äh, väljapaistvamaks, nähtavamaks äh, meie koolides. ja pigem peaksime sellele keskenduma, et äh, Euroopa filme tahetaks vaadata. ja kas me siis äh, vaatame neid filme kinos või äh, veebist, ähm, see on juba teisejärguline küsimus. nagu ma ütlesin, keskendun äh, veebiteemale. Saksamaa on eriolukorras, seal on tohutu siseturg, äh, rohkem kui sada miljonit võimalikku potentsiaalset vaatajat enamik Euroopa Liidu liikmesriike on väiksemad, turud on väiksemad ja me peame leidma lahenduse. millega teistest Euroopa riikidest pärit filmid oleks kergemini kättesaadavad. mulțumesc eh, eh, toate intervențiile de până acum au fost cât se poate de corecte, mai ales aitäh, kõik see, mis siin kõlas, eh, oli väga õige eriti võttes arvesse seda, et meil on võimalik praegu olemasolevaid ähm, puudujääke täita. kõik see, mis härra Velta ütles, on väga õige. ma olen täiesti kindel, et sellest tuleb väga hea raport, millele me kõik kaasa aitame. sest see teema on meile väga südamelähedane. teen väga kiiresti kino, eriti just Euroopa kino, ei ole veel otsustanud, kas tegemist on tööstuse või kunstivormiga. ja siit äh, lähtuvadki kõik probleemid, kas tegemist on kunstiga, kui on kunst, äh, siis tuleb kasutada niisugust raamatukogude äh, süsteemi arhiivimist, kui tege-, arhiiv, arhiveerimist, kui on aga tööstus, siis tuleb kasutada teisi põhimõtteid. ja minu arvates oleks võib-olla kõige parem, kui me paneme paika sellise Euroopa eh, kinoturu, mis eh, vastab tööstuse tingimustele, kasutame sellist eh, klassikalist mõõtu. Ameerika kinol on hoopis teistsugused kriteeriumid. kui nüüd üks kultuuriteos, eriti just filmide puhul, kui seda hakatakse levitama suurel turul, siis tema hind muutub väiksemaks, seega muutub ta konkurentsivõimelisemaks teiste turgudega, Ameerikaga ja, ja muudega on ju maailmas väga palju suuri turge, Hiina, India, Venemaa, Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, aga miks ei võiks meil olla ka Euroopa turgu? ma ei taha pikalt rääkima jääda, aga see teema tundub mulle olevat väga oluline me oleme jõudnud pöördepunktini ja tahan öelda ühte asja. kodus ühel õhtul enda juures ma klõpsutasin kanaleid ja ma nägin ühte filmi, mis oli vist Taani või Norra film, ma ei tea, ma ei tee eriti kahe keele vahel vahet, minu jaoks on need ühesugused. ma algust ei näinud. aga ma üritasin seda filmi pärast leida, sest see oli väga hea film, aga ma ei leidnud seda mida see tähendab? kas see tähendab, et äh, reklaam oli vähene? kas see film ja kõik need filmid, mida meie äh, toodame, kui me saaksime sellise Euroopa filmi staatuse koos äh, kõikide eelisõigusega Euroopa turul, siis olukord oleks hoopis teistsugune. ma kinnitan seda. ma ei taha pikalt rääkima jääda, ma üritan tulla muudatusettepanekuga välja. aitäh! kolleeg Strovjeski. E, aitäh. kõigepealt äh, tahaksin juhtida tähelepanu kolmele faktile. kõigepealt äh, see raport on jätkuks eelmisele raportile. minu meelest Piotr Boris oli selle eelmise raporti autor ja ma loodan, et nende kahe raportiga äh, saab see teema lõplikult ammendatud, sellepärast et teadmised selle kohta, kuidas Euroopa filmisektor areneb ja millised takistused sellel teel on, on äärmiselt olulised selleks, et me saaksime teha soovitusi liikmesriikide vastavatele ametkondadele. minu jaoks on eriti oluline teine punkt, nimelt see raport vajab laiendamist see peaks sisaldama ka majanduslikke tegureid, mis mõjutavad Euroopa filmikunsti. me peame meeles pidama, et äh, riiklik äh, filmide rahastamise süsteem Euroopas on väga mitmekesine, meil on toetused, meil on maksusoodustused, meil on segasüsteemid. see kõik tähendab, et äh, ka nende Eh, filmide edasine levik kogu Euroopas on äärmiselt keeruline, sest et eh, keegi ei tea, mis eh, autoriõigused kellele kuuluvad. ning kolmas asi, asi, mida kõige sagedamini arutatakse, on turustamine. selles valdkonnas on tootjatel õigus teatud filmidele. Euroopas on olnud äh, Äh, selliseid juhtumeid, kus äh, film on ostetud levitamiseks ja levitamist pole kunagi toimunud. Äh, tegemist on näiteks selliste poliitiliste filmidega või teinekord ajalooliste filmidega. aga me peame mainima seda juhtumit, kus filme ostetakse selleks, et neid mitte näidata. veel üks teine asi mida me võime täheldada ka Euroopa Parlamendi töös, on see, kuidas käituda nõndanimetatud avatud teostega ma arvan, et see olukord on nüüd leidnud parandamist. filme on tõesti äh, võimalik avaldada siis selliseid filme, mille autoriõiguse omanikku pole võimalik kindlaks teha. palju aastaid oli selliste filmide levitamine blokeeritud ja ma tahaksin rõhutada, et selliste filmide arv äh, ületab kogu Euroopa iga-aastase filmitoodangu. niisiis äh, nende teadmata autoriõigusega filmide hulk on samuti oluline, millele tuleb tähelepanu pöörata, aitäh! Äh, viimase kümne aasta jooksul on meil olnud väga vähe lastefilme. selles dokumendis lastefilme ei mainita, aga kui me räägime haridusest ja sellest, et meil on vaja luua si-, side laste ja filmi vahel juba varasest east peale, siis äh, probleemiks on see, et lastele suunatud filmide hulk on väike ja nende kvaliteet on kehv ja tihtipeale koheldakse neid äh, kui äh, mängufilmide vaeseid sugulasi. ja veel üks asi. palun pidage meeles seda, et enamik filmide levitajatest on mitte Euroopa päritolu Äh, tihtipeale on äh, filmide levitamine USA ettevõtete kätes ning äh, see võib-olla selgitab ka, miks USA filmid levivad Euroopa Liidus palju paremini, kuigi USA filme toodetakse vähem kui Euroopa filme. nii et, et me peame pöörama tähelepanu nendele kolmele punktile, haridussüsteemile ja filmide levitamisele, aitäh! aitäh sõnavõtu eest! Sabine Ferraien ja siis Libatšek ja sellega on ka kõnelejate nimekiri lõppenud. ai, vabandust, Malta kolleeg soovis ka veel sõna, ma ei näinud teda enne. Curcio Maltese soovib sõna. siis annan sõna ka raportööril, sest meil on vaja ka vaadata järgmine päevakorrapunkt läbi. jah, no ganz kurz äh, zunächst einmal jah, ma teen väga lühidalt, tahaksin kõigepealt tänada kolleeg äh, Ventat Äh, selle raporti eest, äh, nagu äh, öeldud, tegemist on jätkuga teemale, mida me arutasime ka parlamendi eelmise koosseisu ajal. me oleme näinud, kuidas filmitööstuses digitaliseerimise tõttu on toimunud väga, toimunud väga suured muutused. kino ise on digitaliseerunud ja see on kallis, tuleb vahetada aparatuuri ja need kulud on väikeste kinode jaoks tõesti väga suured Äh, ana-, analoogtehnoloogiat me enam ei kasuta, nüüd kasutame digitaaltehnoloogiat ja Euroopas on loomulikult äh, ka meil veel keeleline mitmekesisus, mõnes mõttes on see hea, aga äh, see tekitab oma probleemid, kui me räägime laiemast turust. USA turg äh, on äh, ühekeelne turg äh, ja lisaks saavad nad oma filme levitada ka ilma tõlkeprobleemideta Briti turul. ja inglise keel on väga laialt levinud kogu maailmas, nii et, et kui keegi toodab filme näiteks Rumeenia, Portugali või, või mõnes muus keeles, siis Äh, see film tuleb tõlkida selleks, et see film äh, laiema publikuni jõuaks ning äh, ja loomulikult on palju inimesi, kes ei taha minna vaatama filme, kus on vaja lugeda subtiitreid ja tihtipeale sellised filmid sub-, dubleeritakse, niimoodi on lihtsam niisiis, nagu ma ütlesin, Euroopa filmidel tuleb konkureerida Ameerika filmidega, aga kui me äh, parandame filmide kättesaavust, saame äh, siiski suuri edusamme teha, äh, kas või läbi digitaliseerimise. ma arvan, et sellest kõigest oleks Euroopa filmile kasu asi ei ole ainult reklaamis, asi on ka selles, et me peame vaatama äh, läbi omaenda õigusaktid, mis reguleerivad kaubandust. Äh, meil või on küll olemas äh, igasugused uued ideed, aga need ideed võivad olemasolevate seaduste tõttu lihtsalt toppama jääda, nii et tihtipeale kehtivad seadused takistavad meil tegutsemist nii et, et äh, me peame olema niivõrd äh, avatud kui võimalik selleks, et kuhugi üldse edasi jõuda. Äh, jah, turustamine on äärmiselt oluline, meil on ka edukaid Euroopa filme, mitte ainult Ameerika omi, on olnud mõningaid väga edukaid Saksa ja Prantsuse filme. Need on leidnud siis rahvusvahelist vastukaja, samuti mõned Itaalia filmid aga tihtipeale, kui jutt on jah Euroopa filmidest, äh, siis neid näidatakse äh, mõnedes äh, üksikutes kinodes ja massideni nad ei jõua. aga samas on tegemist suurepäraste filmidega, nii et väga oluline on pöörata tähelepanu turustamisele ja samuti õiguslikele struktuuridele. ja seetõttu me ütlesimegi, et meil on vaja autoriõigust reformida või litsentsi, litsentside andmist on vaja muuta niimoodi, et sellised filmid saaksid kergemini liikuda ühest riigist teise. aga loomulikult äh, see uus süsteem vajab ka teatud rahalist toetust. Äh, tuleb investeerida raha. nii et, et me peame vaatama, kuidas seda kõike ümber korraldada ja kuidas me ikkagi äh, saame oma tegevust korraldada niimoodi, et Euroopa äh, filme paremini levitatakse läbi interneti näiteks, äh, läbi televisiooni, sellepärast et Äh, kasutajad äh, tahavad ähm, juurdepääsu filmidele erinevalt kui varem ja nad tahavad äh, vaadata filme online kohe pärast seda, kui see film on jõudnud kinno, aga praegu juriidilisest aspektist võimalik ei ole. praegu lähevad filmid kõigepealt ikkagi kinno ja palju sõltub ka sellest, kui palju inimesi üldse kinno läheb seda filmi vaatama ja kui äh, film on juba online äh, kättesaadav, siis inimesed lihtsalt ei lähe enam kinno vaatama, nüüd saab kõike kodus ka ju lameekraanilt vaadata. nii et, et äh, inimesel keht-, tekib isegi kodus selline kinotunne, kui neil on piisavalt suur televiisor filmide tootmisega on seotud väga paljud erinevad struktuurid aga me peame nende kõigiga Euroopas suutma tegeleda ning eh, looma uusi võimalusi. Eh, tahaksin, et me selles raportis ei juhiks ainult tähelepanu paljudele probleemidele, mis meil on, vaid ka lahendustele. aitäh, Sabin. Kurtsio Maltese, palun. aitäh tahaksin ausalt ütelda, et üks Euroopa probleeme oleme meie ise ja see, milliseid poliitilisi otsuseid me teeme. meie poliitika teeb äh, otsuseid lähtudes äh, väga vähesest pädevusest, siin on ka vastupidiseid näiteid, näiteks Prantsusmaa filmitööstus, aga praegu olemasolevad õigusaktid, eriti sel ajal, mil härra Langar oli äh, minister, kultuuriminister tegi väga palju erinevaid algatusi ja see tõi väga häid tulemusi, ka Itaalias on toimunud väga palju, et üks film, mis Itaalias kõige rohkem raha sisse toob, on minu Mario Martoni režissöör, mis räägib üheksateistkümnenda sajandi poeedist Leopardist ja see toob palju rohkem raha sisse kui Ameerika hitid minu sõbra firm sai seetõttu sellise edu, ähm, kuna riik on toetanud seda levikut, sellepärast et võeti vastu ka seadus, mis võimaldab koguda ka erarahastust, tegemaks sellist kostüümidraamat ja ükskord ometi tegi äh, meie poliitikud õiged otsused, mis mõjutasid äh, väga hästi kultuuri arengut, aga väga sageli tehakse selliseid poliitilisi valikuid, äh, mis äh, tuginevad sellisele vähesele kogemusele. ma olen siin uus ja kuulan suure huviga kogenumaid kolleege, aga täna hommikul ma olin tunnistajaks ühele paradoksaalsele asjale. arutati üks selline debatt et näiteks komeed-, komöödia ei ole mitte kunagi võitnud äh, Luksi auhinda, aga mainin siin ühte filmi, mida mina olen näinud, mis on üks kõige naljakamaid äh, komeediaid ähm, ning see oli peaaegu muusikali ra-, vormis. ning ähm, kui me kuulame eksperte ja räägime kultuuripärandist, äh, ma kahjuks ei saanud sõna võtta siin, aga Itaalia üks kõige tähtsamaid eksperte jäeti välja sellest nimekirjast, mida siin enne arutati ja kõik institutsioonid rahvusvahelisel tasandil tunnustavad teda sellisena. Salvatore Setis on tema nimi, ta jäi välja võib-olla ainult sellepärast, et äh, teda pakkus välja väike fraktsioon, kes ei ole väga oluline ning äh, te eelistasite neid eksperte, kes ei ole mitte kunagi avaldanud ühtegi raamatut äh, kultuuripärandi kohta oma elus. nii et need otsused, mida me poliitilisel tasandil Euroopas vastu võtame, kultuurivaldkonnas, eriti just kinotööstuse puhul, kus ei ole kapitali olemas, siis nii meil on suured äh, turud maailma tasandil, nagu näiteks Põhja-Ameerikas, kellel läheb väga hästi, nii et me peame äh, olema kriitilised selles osas, milliseid valikuid me teeme Euroopa kinotööstuses. aitäh. kolleeg Libatška, palun. ja siis tahaksin teada, kas äh, komisjon soovib sõna, enne kui ma annan raportöörile võimaluse rääkida Connect peadirektoraadist, kes siin kohal on, kas te soovite äh, sõna? kas üks kohalviibijatest soovib sõna komisjonist? palun. aitäh kõigepealt äh, tahaksin ma tänada härra Ventat selle arvamuse ettevalmistamise eest. see arutelu, mis meil on olnud Euroopa kino teemal ja Euroopa kino USA kino vastu, on tegelikult millegi muu arutelu, nimelt kas me soovime, et Euroopa kultuur jätkuks, et see oleks Äh, analüüsiv kultuur, mis on osaks meie kultuuri taustast või me tahame äh, sellist kultuskultuuri, äh, komöödiat, naeruvääristamist, mida me näeme USA filmides, see on väga oluline küsimus. kui me räägime nendest ebaproportsionaalsetest suhetest Euroopa Liidu ja USA turu vahel, siis peame meeles pidama ka seda, et me peame lisama siia ka igasugused muud standardid. on tohutu suur vahe kahe turu vahel. meie peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et tasakaal eh, siis eh, saavutada Euroopa kultuuri kasuks. ma arvan, et meil on kolm asja, millele peame süstemaatiliselt tähelepanu pöörama. kõigepealt me peame Äh, harima äh, kriitilist ja teadlikku vaatajat, kes tahab vaadata äh, nõudlikke filme ja mitte ainult selliseid läägeid sentimentaalseid filme. teiseks, me peame turustussüsteemi muutma. sellepärast, et digitaalne turg on tohutult kasvanud. kolmandaks ja selles osas olen e- esinaisega nõus, et meil on vaja luua Euroopa turg. jah, meil on tõesti vaja tõeliselt e, euroopalikku turgu, e, mille läbi saame projekte kaasrahastada. jah, ja me peame säilitama ka mitmekeelsuse. peame pöörama tähelepanu nii subtiitritele kui dubleerimisele, aga arves, me peame arvestama ka sellega, kui palju on ingliskeelseid vaatajaid, teistes keeltes vaatajaid, see tasakaal on väga tugevasti paigast ära. ja asi ei ole ainult siis, nagu ma ütlesin, filmides, asi on kogu Euroopa kultuuris ja Euroopa kultuuri ajaloolistes juurtes, aitäh. kas komisjon soovib nüüd siis sõna? ei soovi? ikka soovite? aa, ma ei pannud teid tähele, palun Sedla Kaar, palun siis sõna. Merci, euh, merci, madame la. aitäh. aitäh kultuurikomisjonile, äh, aitäh raportöör Ventale selle toetuse eest, äh, mis puudutab äh, filmifoorumi korraldamist ma ei hakka pikalt rääkima selle teatise sisust, sellepärast sellest on, selles teatises on juba väga selgelt selgi-, selgitatud, milline äh, olukord on, tegemist ongi siis audiovisuaalsektori hetkeolukorra analüüsiga ning äh, räägitakse siis nendest väljakutsetest, mis selle sektori ees seisavad, äh, arvestades digitaalset revolutsiooni nagu juba öeldud äh, paljude eelkõnelejate poolt, on teema äärmiselt keeruline, sellepärast et äh, see tõesti puudutab väga paljusid aspekte, äh, rahastamist, seaduslikku poolt, koolituslikku poolt. ja seetõttu komisjon oma teatises on üritanudki luua sellist filmifoorumit, et tuua siis kokku kõik need äh, osapooled, kes äh, selles valdkonnas tegutsevad. Äh, jutt käib osapoolsest, kes siis tegutsevad mitte üksnes audiovisuaalsektoris, vaid ka väljaspool seda. samuti sellised teenusepakkujad nagu Netflix. ja me tahaksime siis ka avalikkuse nendesse aruteludesse kaasata. hetkel loomulikult need, äh, selle filmifoorumi konkre-, see form, konkreetne formaat äh, on veel lahtine. Äh, seda mõjutavad osaliselt ka komisjonis toimuvad muutused, aga me tahame siis kasutada ära neid vahendeid, mis meil juba on, mida meedia alaprogramm meile pakub ja lõpetuseks tahaksin öelda, et komisjon on valmis ära kasutama seda võimalust, mida see eh, teatis pakub selleks, et pidada struktuurset dialoogi selles eh, vallas ning eh, me oleme valmis kasutama ära parlamendi oskusteadmisi ja parlamendi kogemusi ja suur aitäh! Grazie e ora direi collega Venta se vuole concludere, prego aitäh. kõigepealt eh, tahaksin ma tänada kõiki, kes mulle esitasid küsimusi ja tahaksin neid tänada ka tehtud ettepanekute eest. ma tõesti palusin abi ja palun veel kord. ja eh, ma tahaksin neid ettepanekuid ja ära kasutada ja võib-olla vastaksin äh, siis äh, Petra küsimusele. Petra kõneles sellest, et äh, me räägime siin mündi kahest küljest, jah, ühelt poolt kultuuriline pool ja teiselt poolt majanduslik. jah. selle kõigega on seotud väga palju. mõnikord on raske teha vahet, milline mündi pool meil parajasti peal on meil on jah turustamiskanalid äh, või levitamiskanalid, mis vajavad parandamist. Äh, ma arvan, et äh, me peame õppima minevikus tehtud vigadest ning suur aitäh ka teie küsimuse eest, mis oli tõesti väga huvitav. võib-olla Äh, mainiksin ka seda, mis juhtus volinik Oettingeri kuulamisel. ta juba kõneles sellest, mida meil tulevikus vaja on. mida meil on vaja selleks, et äh, noorendada äh, seda majandussektorit ja autorikaitsesüsteemi muuta, kuidas autoriõiguse seadused viia kooskõlla digitaalse ajastuga see teema peaks härra Oettingerile palju tööd andma. samuti äh, on see arutelu, kus ma ise olen osalenud, olen äh, kohtunud sidusrühmade esindajatega, kes esindavad audiovisuaalsektori erinevaid äh, komponente. litsentside küsimus on nende jaoks väga oluline aga ma olen loomulikult nõus sellega, mida te ütlesite, proua Trüüpel. võib-olla tuleme, räägin eraviisiliselt sellest hiljem, aga see küsimus mulle tõesti väga meeldis. no le veo bastante que si podría en la forma de películas. jah äh,, filmidel on äh, subtiitrid Äh, ja, aga alati ei ole välismaal võimalik filme niimoodi näidata. Äh, mina tahaksin, tehakse, teha teiega koostööd, mul on kogemusi paljudest Euroopa riikidest ja ma olen näinud äh, ühte väga huvitavat filmi, jah, aga ma ei suuda ka seda filmi kuidagi leida niisiis äh, me peame leidma õige juriidilise kuju ning äh, me peame leidma viisi, kuidas äh, noored inimesed ei peaks maksma filmi vaatamise eest, aga ka seadust ei rikuks, kui kasutavad internetti väga oluline on, et et me aitaksime ka noorimaid kinokülastajaid. minu Ungari kolleeg on juba lahkunud, aga tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, online vaatajad äh, kas see, kui filme vaadatakse online, kas see vähendab nende kultuurilist väärtust? kas Euroopa äh, filmid on nõrgemad võrreldes ingliskeelsete filmidega ja eriti USA filmidega. see on teema, mis pidevalt tõstatub ja tahaksin kolleege tänada selle küsimuse tõstatamise eest. vastaksin sellele küsimusele nüüd. mulle tundub, et siin esitati igasuguseid küsimusi turustamise ja levitamise kohta, räägiti, et Rumeenia, Poola, Ungari filmid ei et võib-olla võiks selliste filmide jaoks luua mingi omamoodi platvormi, sellepärast et kui meil seda ei ole, siis nendel filmidel ei ole võimalik äh, konkureerida sellise tugeva turustusvõrguga filmidega nagu USA filmidel. jah, nõudluse suurendamise koha pealt koostöö koolidega oleks väga hea mõte. kunst. kunst kino on, kas kino on kunst või on see tööstusharu? Äh, kas me peaksime pöörama tähelepanu filmide arhiveerimisele, arhiivid ise iseenesest on platvormid äh,, alus, mis võib äh, filme toetada. kui me aga läheneme asjale turupõhiselt, siis loomulikult on asi teisiti ja ma loodan, et me saame selle teemaga tegeleda ja võib-olla isegi leida vastuse minu raportis ja loodan, et me kõik teeme ühiselt koostööd selle vastuse leidmiseks äh, proua Verhaien on juba lahkunud, aga kino maksumus. ma oma arvamuses üritasin seda teemat käsitleda, mina olen kinofänn ning iga õhtu äh, äh, vaatan filme ja mõtlen maailmale, milles ma elan aga filmi vaatamine arvutist ei ole seesama kui filmi vaatamine kinos. jah, jah, saab kodus vaadata ka sõpradega, aga ikkagi see õhkkond ei ole sama. aga jah, olud muutuvad niivõrd kiiresti, et Euroopat turg ja, ja rahvusvaheline turg, mõlemad vajavad uusi struktuure selleks, et nende muutustega toime tulla. meil on vaja uusi viise, kuidas äh, vil-, filmid oleksid äh, kasutajale kättesaadavamad. inimestel peab olema võimalus vaadata filme nii, nagu nad ise tahavad kolleegid, väga lihtne on öelda, äh, et meil on selles valdkonnas kogemusi, sellepärast et me oleme juba uuringuid läbi viidud, aga majanduslikud küsimused, mis on äh, seotud näiteks filmide toetuste säilitamisega ja, ja sellised äh, asjad nagu filmide ostmine lihtsalt selleks, et neid mitte näidata. Äh, need on äh, pettuse vormid ja nendega tuleb tegeleda poliitilisel tasandil, meil on vaja poliitilist arutelu selle kohta, kuidas nendega tegeleda, võib-olla kasutaksime neid võimalusi, mis siin parlamendis on, selleks, et arutada, kuidas kaitsta filme sellise ärakasutamise eest. kõnelejal palutakse lõpetada ja härra Strojevski, tulles tagasi selle juurde, mida teie ütlesin, jah, äh, filmide levitajad ei ole eurooplased. Äh, proua Sobatska, äh, suur tänu kõigi kenade sõnade eest, mida te ütlesite ja ma kindlasti kasutan teie panust ja arvestan teie öeldu. Eh, sellepärast et levitamisele lahenduse leidmine, harimine, see on kõik väga oluline, nii et, et me peame tõesti looma sellise ühtse Euroopa platvormi, mida meil vaja on. aitäh, kolleeg Venta. mulle tundub, et kogu komisjon on olnud väga huvitatud sellest teemast, aga tuleb silmas pidada tasakaalu, mille abil ka digitaalajastul äh, anda kinole võimalus. kino on nii kunst kui ka tööstus. meil on uusi vahendeid, mille abil on võimalik parandada levitamist, aga me peaksime vaatama kogu väärtusahelat. niimoodi on meil võimalik ka tagada seda, et ka tootmisesse saaks investeerida. on oluline pidada meeles ka uut programmi, Ehm, loov Euroopa, siin on äh, räägitud väga palju levitamisest äh, ja samuti ka ühistootmisest. tähtaeg, muudatus, äh, siis jaanuarist koostatakse raport ja hääletatakse seda raportit märtsis koordinaatorite koosolek on edasi lükatud, lähme kohe uurimuse juurde. meil oli koordinaatorite koosolek, kus oli väga palju teemasid ja seetõttu ei vaadanud me äh, läbi, ei saanud me läbi vaadata kõiki teemasid ja meil on määratud uus kohtumine kokku. aga me otsustasime teatud asjade üle otsustati koostada arvamused autoriõiguste teemadel, mis oli juuri teema ja selle eh, raporti koostajateks on rohelised. teine raport puudutas ühtekuuluvast, ühtekuuluvust, territoriaalset, eh, majanduslikku ja sotsiaalset, mis on regi komisjonis. Eh, selle raportiga tegelen mina sest ükski fraktsioon ei soovinud seda teha, aga ma leian, et meie komisjon peab antud teemaga tegelema. ALDE komisjon rääkis rohelisest raamatust, geograafilistest tähistest ning mittepõllumajandustoodetest. mis puudutab petitsioone, mis me läbi vaatasime, siis me palusime, et sekretariaat annaks meile rohkem informatsiooni nende kohta, kahe petitsiooni kohta aktiivne äh, autoriõigused, äh, muusika ja siis teine teema, mida me tahtsime süvitsi vaadata, oli petitsioon, mis puudutas äh, seda, et raadiotele, spordirepertoritele pannakse teatud lõivud eri riikides paika mis puudutab kultuuripärandi märgist, siis see on kaks aastat tagasi alanud programm, mis on praegu rakendamisel ja komisjon otsustas järgmiseks perioodiks äh, panna paika neli eksperti. Nende pädevus on kõigile teada-tuntud, aga lisaks sellele tundus meile oluline anda ka teatud sidusus ja seda programmi oleks vaja natukene äh, tugevdada, sest eri riikides rakendatakse seda natuke erinevalt, nii et jaanuaris võib-olla oleks võimalik kutsuda kuulamisele need eksperdid selleks, et vaadata, mis selle programmiga toimub. veel üks punkt meie komisjon tahaks korraldada siis ühisjuhtimisel uue kuulamise, mis puudutab Euroopa haridussüsteemide reformi seotuna noorte tööpuudusega võitlemisega, see toimub kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolel. ja panime paika ka eksperdid kultuuripärandi kuulamise jaoks ütlen kolleeg Maltesele, et äh, ekspertidel äh, on väga suured teadmised, aga see kokkulepe, mis me sootsime kokku leppida, no meil on neli äh, eksperti, Benedikt Zefslak, arhitekt Sergei Nistor, professor Jones, Selfslag ja Carlo Minelli ja Theresa Savell on asenduseksperdid. nüüd aga läheksin väga huvitava esitluse juurde, vabandan, et me oleme natuke hiljaks jäänud, aga meil on olnud väga intensiivne tööpäev need on siis poliitikaosakond B, kes tutvustab äh, vastuvõtunõudeid ja eksameid Euroopa kõrgkoolides, tegemist on äh, võrdlusuuringuga, mis on äärmiselt äh, huvitav ja tervitangi kahte uurijat, Nicolo Durazzi LSE Enterprise'ist ja Cecil Horo McCarthy Rand Europe'ist mulle tundub, et meie jaoks on tegemist väga huvitava ja olulise teemaga, sest see puudutab seda, kuidas meil oleks võimalik kõrgharidust paremini edendada Euroopas. see on teema, mida tuleb käsitleda silmas pidades noori, aga samuti ka täiskasvanuid ning me peaksime selle teemaga edaspidi ka kultuurikomisjonis süvitsi minema, annan teile kohe sõna Uh, minu nimi on Nikola Duraci ning ma tulen LSE Enterprises ja olen siin koos kolleeg Cecil Horo McCarthy'ga Rand Euroopast ning me teile te tutvustame kiiresti oma uuringut, kuna aega on vähe, üritan olla võimalikult kiire. tutvustame siin uuringut, mille viisime läbi äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulist kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsini Euroopa parlamendi nõudmisel, seda tehti keskuses Rand Europe, see on üks väga huvitav uuring, käsitleb kümne Euroopa Liidu liikmesriigi sisseastumissüsteeme ja nõudeid Euroopast ja väljaspool ning ma üritan teile lühikese ajaga tutvustada kõiki neid asju, mida me selle uuringu käigus avastasime. suhteliselt palju on mul teile öelda, aga kui te tahate veel üksikasjalikumat ja põhjalikumalt sellega tutvuda, siis vaadake seda uuringut ennast, see on kättesaadav. suhteliselt lihtsa struktuuriga uuring, meil on kolm alapunkti ja Cecil tutvustab teile eh, kiiresti seda sissejuhatuse osa, mina seejärel annan kiire ülevaate peamistest leidudest, mis me oma uurimise käigus avastasime ja seejärel annan taas sõna Cecilile, kes eh, vaatab üle poliitilised soovitused terve hulk algatusi, mis võiksid olla huvi, huvitavad nii Euroopa kui ka riiklikele valitsustele tulevad sellest uuringust väljas ja nüüd ma annangi sõna Cecilile tutvustuseks. suur aitäh, Nikola, ja suur tänu ka proua esinaine ja komisjoni liikmed, et te meid täna siia kutsusite. suur, vabandage ja suur tänu, et andsite meile võimaluse selle eest, sellest fantastilisest teemast rääkida. räägin siis sellest, mis Euroopa Liidus hetkel toimub, oleme silmitsi suurte probleemidega. ühest küljest on tarvis parandada oskusi, tulemaks toime muutuva maailmaga. teisest küljest on meie haridussüsteem, mis on uue majanduse loomise aluseks, oluliseks nurgakiviks on mit-, vaevleb mitmete pingete käigus. ühest küljest on noorte astumine kõrgematesse õppeasutustesse kasvanud, kuid vahemikus kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kaksteist on vähenenud, on vähenenud äh, avaliku sektori toetus üliõpilastele ja siin oleks tõesti abi sisseastumissüsteemidest, mis aitaksid seda survet vähendada. esiteks peaks võimaldama reguleerida üliõpilaste arvu ning samuti aitama üliõpilastel või üliõpilaskandidaatidel valida enda jaoks kõige sobivamad õpingud. ühest küljest on üldine juurdepääs ülikoolidele üliõpilaste ja inimeste õigus, aga samas peaksid ikkagi sisseastumissüsteemid reguleerima ja tagama selle, et vastu võetakse kõige paremad kandidaadid. selle raporti teema on siis sisseastumisnõuded ja eksamid. haridust on reformitud väga palju viimastel aastakümnetel. Euroopa Parlament on väga huvitatud olnud alati sellest teemast. on kolmekümne esimesel märtsil kaks tuhat kaksteist tuli välja parlamendi resolutsioon sel teemal. samas aga ei ole piisiva, piisavat poliitilist huvi siiamaani olnud nende teemade vastu. väga paljudes riikides on jätkuvalt paigas väga formaalsed ja halduskoormavad sisseastumissüsteemid kusjuures need süsteemid ei ole vastuvõetavad enam, nad ei ole kooskõlas kiirelt muutuvate süsteemidega, meil on hulgaliselt ka äh, paljudes riikides vaja võtta vastu rahvusvahelisi üliõpilasi, kes tulevad, nende arv on kahe tuhande viienda ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vahel kõvasti kasvanud, see tähendab seda enam, et vastuvõtusüsteemid peavad muutuma, oluline on, on tagada mingisugune ühtne aluspiir samuti tuleb arvesse võtta muutuvat tehnoloogilist keskkonda, näit-, näiteks psühhomeetrilised muutused on tekitanud terve hulga uusi võimaluse hinnata üliõpilaste või üliõpilaskandidaatide suutlikkust ja nii edasi. samas, hoolimata kõikidest muutustest, esi-, esmased indikaatorid siiski näitavad, et võib-olla praegusel hetkel ei ole valits-, kasutatavad eh, vastuvõtusüsteemid kõige paremad. nüüd, kui me vaatame seda teist tabelit, siis sellest teisest tabelist on näha, et lõpetamise tase on väga-väga erinev kõikjal Euroopas. Ühendkuningriigis umbes viiskümmend protsenti lõpetab nendest, kes sisse astuvad ja niisugustes riikides nagu Itaalia ja Saksamaa väheneb lõpetajate arv veelgi, olles ainult umbes kolmkümmend protsenti. see näitab kahtlemata seda, et hulk, paljud süsteemid võtavad vastu liiga palju üliõpilaskandidaate ning need riigid, kus üliõpilasi kõige rohkem vastu võetakse, seal sugugi ei lõpeta kõige rohkem üli, siin on võimalik ka sellel tabelil näetegi sisseastumise ja lõpetamise vahelist suhet mitmetes riikides, näiteks nagu ka Sloveenias. siinkohal ma tahaksin, selle kohta ma soovitan teil lugeda meie analüüsi esimest jagu, seal on põhjalikult infot selle kohta andud, antud. nüüd, miks võetakse vastu nii palju üliõpilaskandidaate. me ei ole päris nõus, et sisseastumissüsteemid ja vastuvõtusüsteemid on kõige eest vastutavad. mõnes, mõnes riigis on vähe, väga vähene lõpetajate tase ka teistest probleemidest tingitud. näiteks äh, äh, Prantsus-, Prantsusmaal äh, täidetakse, et vastuvõtusüsteemid toimivad, kui nad vastavad kolmele nõudele. esiteks, nad peavad olema õiglased. see tähendab seda, et lisaks sellele, et nad võtavad arvesse üliõpilaskandidaadi saavutusi, peavad ka na, need süsteemid ka abistama neil parimaid tulemusi saavutada. teiseks peavad need süsteemid olema väga hea kvaliteediga, ehk siis nad peavad olema valmis hindama üliõpilaskandidaate õiglaselt ning nad peavad olema ka kulutõhusad. ja lõpuks peavad vastuvõtusüsteemid tagama parima, et tagada ka üliõpilaste liituvus kogu Euroopas, sest kui me soovime Euroopa liikuvuse eh, nõudeid täita, mis on paigas kakskümmend kakskümmend strateegias, siis peavad kakskümmend protsenti üliõpilastest olema liikuvad. nüüd eh, siinkohal tekib ka küsimus, kuidas kuidas on võimalik edendada kõiki neid toodud nõudeid. see on kahtlemata valdkond, millele peab Euroopa Liit peamiselt tähelepanu pöörama ja kõik meie küsimused tegelikult tulevad kokku ühte konkreetsesse küsimuste, mida peaksid liikmesriigid tegema, et tugevdada oma vastuvõtumenetlusi. selleks me viisime läbi nii Euroopas kui maailmas uuriva võrdleva uuringu, kümme riiki kuulus uuringusse, kuus Euroopast, neli kõikjalt maailmast. võtsime peamiselt uurimise alla niisugused riigid, kes võtavad üliõpilasi vastu enamalt jaolt keskhariduse tulemuse põhjal. ja võrdleme neid Euroopa riike riikidega väljaspoolt Euroopat, vaatame Ühendriikide süsteemi, kus on väga suur tähtsus standardsetel dress, testidel, lisaks sellele nii mõneski teises riigis on väga huvitavad, väga huvitavad Austraalia näiteks ja siis Türgi ja Jaapan, väga huvitavad detailid on nende vastuvõtusüsteemides samuti, mida oleks põhjust uurida. nüüd annab minu kolleeg Nikola teile lühikese ülevaate peamistest leidustest, mis me selle uurimise käigus tegime ja mina räägin pärast veel natukene kvaliteedist ja mobiilsusest. kõrghariduse kvaliteet on kahtlemata väga olulise tähtsusega, selle uurimiseks on meil vaja väga palju aega, aga ma üritan puudutada ainult põhipunkte. mida me selle uuringu käigus siis tegime? anname natuke sünteetilist informatsiooni vastuvõtusüsteemide kohta erinevates riikides. tavaliselt on tegemist avatud kas avatud süsteem või selektiivne süsteem ning kirjeldame, kuidas, kuidas see süsteem omas riigis to, toimib, kas ta on võrd, tagab õigluse ja võrdsuse või mitte, mida tähendab võrdsus? väga sageli on olukord niisugune, et kui vanemad on kõrgema haridusharidusega, siis ka lapsed püüdlevad kõrgema hariduse poole. see on suhteliselt ebavõrdne ja ebaõiglane süsteem ja vastupidi ka, kui vanemate haridus ei mõjuta noore haridusalaseid valikuid. siinkohal on näha, kuidas on seotud riigiks vastuvõtusüsteemi seotus sellega, kas tegu on siis, kas tegu on äh, võrd, võrdse või ebavõrdse süsteemiga. siin suhteliselt võrdsed on, võr-, on Rootsi ja Sloveenia, Saksamaa ja Prantsusmaa, aga mitte sugugi seal on see olukord suhteliselt ebavõrdne. mida siis me sellest võime välja lugeda? seda, et vastuvõtusüsteemide ja ja tulemuslikkuse vahel võrd, võrdsuse vallas on suhteliselt kompleksne. sisse vast-, vastuvõtusüsteemid võivad midagi teha ja mõndasid asju mitte. mida nad siis teha ei saa? kahtlemata ei saa ainult läbi vastuvõtusüsteemide reguleerida seda olukorda, et ast-, kõrgharidus kõrgharidussüsteem on suhteliselt ebavõrdne. kui no, kui noori juba suunatakse väga varakult õpingute ajal niisugustesse koolidesse, kust kas juurdepääs on kõrgkoolile või mitte, siis on selge, kui nad on niisuguses süsteemis, kui nad lähevad niisugusesse kooli, kust juurdepääsu kõrgkoolile ei ole, siis tegelikult ei ole mitte mingisugust vahest, missugune on vastuvõtusüsteem, sellepärast et juba väga varases nooruses on nende eest otsustatud, et nemad kõrgemat haridust ei saa. siinkohal tahaksime me rõhutada seda, et me ei saa ainult juurdepääsu kõrgemale haridusele reguleerida ainult vastuvõtusüsteemide muutus, muutumisega. nüüd avatud vastuvõtusüsteem ei tähenda kahtlemata ka seda iseenesestmõistetavalt, et ka, et kõrghariduse süsteem on võrdsem. loomulikult juurdepääs kõrgemale haridusele on nendes süsteemides tõesti avatud süsteemides lihtsam väga paljud sidusrühmad on nimetanud, et vastuvõtusüsteem ei tohiks mitte tegeleda ainult äh, vastuvõtu ja selle reguleerimisega, vaid nad peaksid ka võimalikult palju tagama, et üliõpilased ka lõpetaksid oma õpingud, mis tähendab seda, et enne vastuvõtmist tuleks neile anda võimalikult palju infot tagamaks, et see kraad, mille nad enda jaoks välja valivad, ongi nende jaoks kõige sobilikum ning äh, võimalus, et nad oma õpingud ka lõpetavad, on oluliselt suurem. see on kahtlemata niisuguse tähtsusega avastus, mis puudutab nii võrdõiguslikkuse kui kvaliteedi küsimust. kvaliteedi seisukohast lähtudes on kahtlemata lõpetajate hulga suurendamine olulise tähtsusega, aga üliõpil, üliõpilastele, üliõpilaskandidaatidele võimalikult palju info, infot pakkuda, enne kui nad valivad endale sobiliku eriala, toob kahtlemata kaasa selle, et inimesed on paremini informeeritud, kui nad sisse astuvad ning seetõttu nad teevad ka enda jaoks sobilikuma valiku. siinkohal tõesti kui me räägime sisseastumissüsteemi ja juurde, kõrgharidusele juurdepääsu vahelise võrdsuse küsimustest, siis tõesti, kui me soovime, et juurdepääs kõrgemale haridusele avaneks, siis me peame mõtlema kaugemale kui ainult sisseastumissüsteem iseenesest. me peame loomulikult kui peame seda vaatama laiemast perspektiivis, peame kaasama ka seda, et kandidaadid võimalikult palju infot saaksid, et oleks suurem tõenäosus, et nad ka oma õpingud lõpetavad. kvaliteet kaks punkti. tahame vaadata äh, esiteks äh, haldust ja teiseks äh, sisseastumistavasid. kui me räägime vastuvõtmise haldamisest, siis paljudes riikides, näiteks äh, Ühendkuningriigis Juga süsteem, kus kõik üliõpilased esitavad taotluse läbi tsentraalse portaali, mis seejärel siis suunab need Äh, taotlused erinevatele, erinevatesse ülikoolidesse teistes riikides on detsentraliseeritud sisseastumine, kus, kus avaldus saadetakse otse ülikooli ja ülikool ise haldab neid avaldusi. mõned teised, mõnedes teistes riikides, näiteks nagu Saksamaal ja Prantsusmaal, on need kaks süsteemi omavahel veidi kombineeritud. ühest küljest kasutatakse keskset haldamist, aga mitte ainult sellega kaasneb ka detsentraliseeritus, suurem detsentraliseeritus. me küll ei leidnud selgeid eelistusi ühe või teise kasuks, küll aga avastasime, et kui riigid soovivad järgida detsentraliseeritud suunda, siis tuleb pöörata tähelepanu sellele, kuidas ülikoolid suudavad seda menetlust ise hallata, siis me peame tagama selle, et ülikoolis oleks olemas vajalik personal, et see personal, kes tegeleb nende avaldustega, oleks väga hästi ette valmistatud, tagamaks, et kogu menetlus toimiks läbipaistvalt ja kvaliteetselt. intervjuudest sidusrühmadega tuli välja, et mitmed organid, ülikoolid, valitsus ja nii edasi, kes vastutavad sisseastumissüsteemide eest, teeksid omavahel hea meelega rohkem koostööd nii et tegemist on juba tegelikult niisuguse geneerilise võrgustikuga, aga aga infovahetust ja heade tavade vahetus kerkis esile, millest, millest, asjana, millest need sidusrühmad oleksid huvitatud. nüüd, kui me räägime äh, avaldustest ja nende esitamise ajast, siis esitamise aeg on väga olulise tähtsusega nii üliõpilastele kui ka ülikoolidele. kui ta-, taotlusi töödeldakse vahetult enne akadeemilise aasta aega algamist, siis see toob kaasa suuri probleeme. näited Saksamaalt ja Itaaliast. Saksamaal saavad noored esitada mitmeid äh, avaldusi erinevatesse ülikoolidesse ja võivad kuni viimase hetkeni lükata edasi otsustamist, millisesse ülikooli nad lõpuks astuvad, kui neile on tehtud mitu pakkumist. ning kui otsus tehakse väga äh, hilja, siis see toob kaasa probleemi üli, kooli jaoks, kus on siis mõnele valdkonda, mõnda valdkonda liiga palju soove, et teises jällegi jäävad kohad tühjaks. Itaalias, kus on selektiivne vastuvõtt, ja kui test tehakse alles vahetult enne akadeemilise õppeaasta algust, siis ja see ei lähe nii hästi, siis jääb, ei jää võimalust enam midagi muud valida. seega, mida me siin sooviksime toonitada, nimelt valitsused võivad, võiksid kaaluda seda, et äh, avaldused esitataks juba ütleme eelmise akadeemilise aasta jooksul, et ooteperioodid äh, pikeneksid ja võimaldaksid siis paremini, paremini hallata kogu seda avalduste tulva. ning viimane punkt, info ja, äh, ja mitmesugused kriteeriumid. mida rohkem infot taotlejad saavad ja mida rohkem infot saavad ka ülikoolid, seda parem on tulemus nii ülikooli kui üliõpilase jaoks. aga pidage, pidage ainult meeles, et see ei tähenda mitte seda, et süsteem tuleb teha selektiivsemalt, ei, infot tuleb jagada lihtsalt äh, võib-olla tugevama koostöö läbi keskkoolide ja ülikoolide vahel ja nüüd lõpuks mobiilsusest. Cecilia juba nimetas, et mobiilsus järjest kasvab. kui me vaatame ka samuti liikuvate üliõpilaste, üliõpilaste mobiilsuse protsendi kasvu kahe tuhande viienda ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vahel. me küll täpselt ei tea, me teame küll, kui palju üliõpilasi liigub näiteks Erasmuse programmi läbi, kui paljud veedavad mingi osa ajast välismaal, aga me ikkagi täpselt ei tea, missugune on see üliõpilaste hulk, kes pärast keskkooli lõpetamist otsustavad kohe välismaale ülikooli minna see on tegelikult andmekogumise küsimus, see on kahtlemata niisugune küsimus, mida oleks väga huvitav uurida, samuti jõudsime järeldusele, et mõnikord on üliõpilaste liikuvus ka takistatud, esiteks rahalistel põhjustel, aga e, samuti ka seetõttu, et mõned riigid on kehtestanud mõningate kraadide osas e, kvoodid ja need kvoodid reguleerivad välisüliõpilaste hulka lisaks võib olla väga raske saada infot, võib, ei ole niisama lihtne teada saada, kuidas esitada taotlust välisriigis. lisaks sellele taotlemiskulud võivad olla, võivad olla välisüliõpilastele kallimad kui kohalikele üliõpilastele. kokkuvõttes on need, need kõik need asjad, mis me milleni me jõudsime selle uuringu tulemusena, loomulikult uuring ise on palju põhjalikum, aga vähemalt pealiskaudselt on see kõik, mida me kogusime. me tegime kaks poliitikasoovitust, ühe liikmesriikidele ja teise Euroopa Liidu üleselt. tahaksime mõned hoiatused välja tuua. kõigepealt vastuvõtmine on väga te keeruline teema, sellel on mitmeid mõõtmeid, me peame kõigepealt mõistma, millised nõuded, millised testid, eksamid kehtivad, on ka muud kriteeriumid. me peame aru saama, kuidas neid nõudmisi hallatakse. ja me peame hästi mõõtma, kuidas sisseastumissüsteeme koordineerida. teine hoiatus, nimelt äh, nagu välja toodi, on siin väga tundlik teema, kuidas valitakse üliõpilasi Euroopa riikides ja kolmas hoiatus võttes arvesse, kui erinevad on need riiklikud vastuvõtusüsteemid ja asjaolu, et tegemist on kaasneva pädevusega Euroopa Liidus, me ei taha mingisuguseid rangeid soovitusi anda, pigem esitame mm, mingeid suuniseid ja tööriistu, mm, mida tuleks siis igal juhul hinnata ja see on esimene samm selle teema edasises arendamises. tulles soovituste juurde, mida me siis soovitame äh, võrdsuse seisukohast, äh, nagu minu kolleeg Nikol ütles, äh, me soovitame, et liikmesriigid taotleksid õiglast läbipaistvat vastuvõtusüsteemi, soodustades koostööd ülikoolide ja mm, keskkoolide vahel, tuleb mm, panna keskkooliõpilased mõtlema oma edasiste õpingute üle. teiseks me tahaksime, et rohkem võetakse arvesse noorte võimekust äh, kõrgharidus ka kätte saada, mitte ainult sisse astuda, see on mitmes äh, punktis välja tulnud, see, et äh, keegi saab ülikooli, ähm, see ei ole piisav, see ei ole piisav edasiarendamiseks. samuti peaks hindama praegusi prak-, vastuvõtupraktikaid eriti kui mm, jutt on mittetraditsioonilistest õppuritest ja nende all peame silmas äh, õpilasi, kes ei mm, läbi tavapärast keskharidussüsteemi ja ei lähe sealt edasi ülikooli, näiteks tegemist võib olla juba tööl käivate inimestega ähm, pärast keskkooli lõpetamist või ähm, on nad lõpetanud mingi teise õppeasutuse. ehk siis äh, siin ähm, on põhimõttel ja rakendamisel lõhe, näiteks Itaalia puhul äh, varasemaid õpinguid tunnustatakse põhimõtteliselt, aga õpilased peavad siiski äh, saavutama keskharidusele vastavad kvalifikatsioonid, et sisse astuda ja sellest, sellele järgnevad äh, tagajärjed, ehk siis me peame sellised mittetraditsiooniliste õppurite küsimuse lahendama. mis puudutab kvaliteeti, Nikol juba kirjeldas, et ülikoolid ja kõrgharidusasutused ei ole kohandunud piisavalt äh, reformidele ähm, pärast seda, kui üheksakümnendatel hakkasid ülikoolid äh, iseseisvuma rohkem. ja see, et äh, ülikoolid peaks oma vastuvõtu inimesi mm, piisavalt koolitama, et nad oleksid teadlikud erinevatest praktikatest ja kvalifikatsioonidest, tuleb vastuvõtu ähm, ametnikele rõhutada, kui oluline on ajastus, kui osades riikides algab vastuvõtt juulis ja lõpeb äh, novembris, samal ajal kui õpingud äh, algavad juba oktoobris. kogu süsteem tervikuna peaks äh, ähm, suunama kvaliteedistandardite kohaldamisele, kui ei olda rahul ähm, praeguste vastuvõtu protsessidega, mis puudutab liikuvust, meie arvates on üllatav, et endiselt äh, jäi mulje, et äh, on mm, barjääre liikuvusele, näiteks Belgia näide, kolmkümmend protsentiline kvoot on rahvusvahelistele üliõpilastele meditsiiniteadustes. Äh, samuti me ei pea normaalseks, et vastast, kvalifikatsioonide vastastikusele tunnustamisega oleks probleeme on teatavaid näiteid kahepoolsetest äh, mm, raskustest, ehk siis tuleks igasugused tõkendid äh, liikuvusele kõrvaldada, eriti mm, just äh, kõrgharidussüsteemi sisenemisel. samuti tuleb koguda täiendavaid andmeid, et mm, paremaid andmeid omada sisseastujatest, mis puudutab Euroopa Liidu institutsioone. meie arvates suurem koostöö ja liikuvus on need kaks valdkonda mille puhul Euroopa institutsioonid saavad anda olulise panuse. loomulikult võite ise ettepanekuid teha, võite ka mitte midagi ette võtta, see on mm, üks võimalustest, aga uuringumeeskond ei pea seda sobivaks äh, variandiks. meil oleks võrdsuse ja kvaliteedi küsimused endiselt, äh, liikuvus jääb alles äh, tehingukulud, kes üliõpilastel, kes soovivad teise riiki kandideerida, on kõrged, ehk siis Mm, kandideerimine maksab nelikümmend kuni kakssada eurot, sõltuvalt riigist, kui üliõpilane soovib kolme riiki kandideerida, siis ta võib kulutada kuni kuussada eurot sellele. Euroopa Liit äh, võib aidata neid liikuvustõkendeid äh, kõrvaldada, meil on kaks võimalikku lahendust, see on võib-olla pehmem ja see aitab äh, parimaid kogemusi vahetada vastuvõtuametnike hulgas. me leidsime, et mitmed töötajad soovisid taolist üle-euroopalist platvormi. ja mõte on sarnane eh, kui see, see, mis on toimunud teistes riikides, näiteks eh, Ameerika Ühendriikides on selline ühendus ähm,, Suurbritannias samamoodi, ehk siis loodaks ühtne üle-euroopaline platvorm ähm,, mille kaudu vastuvõtutöötajad saavad eh, häid kogemusi, praktikaid, tavasid jagada, tuvastamaks ähm, ka standardid ja seda on teistes hariduse valdkondades kasutatud, näiteks on Euroopa Kvaliteediametite register, teised asutused, kus sarnast tööd väga edukalt tehakse. on ka kolmas variant, et Euroopa institutsioonid toetaksid piiriülest ähm, vastuvõtuteenistuse loomist meil on seni kasutusel olnud äh, infoplatvormid, äh, kust äh, taotlejad saavad infot välismaal õppimise võimaluste kohta, aga meil ei ole platvormi, kus inimene saab esitada ühe avalduse, mida siis menetleksid mitmed Euroopa ülikoolid samaaegselt. mõnedes liikmesriikides on taoline süsteem olemas, näiteks Ühendkuningriigis on Unicasi nimeline süsteem Ähm, mida kasutavad nii Briti kui välisüliõpilased, äh, millega nad saavad sisse astuda erinevatesse ülikoolidesse, platvorm, ähm, äh, selle kaudu luuakse üks avaldus ja see saadetakse erinevatesse ülikoolidesse laiali. meie arvates oleks hea, kui kõik Euroopa Liidu üliõpilased saaksid taolisi platvorme kasutada kolmel põhjusel. kõigepealt, ähm, sest äh, sisseastumine võib olla väga kulukas üliõpilasele, kui nad soovivad teises riigis õppima asuda. teiseks nende rakenduste mm, kulu vastuvõtvatele mm, ülikoolidele on ka, on kõrge, sest nad peavad mõistma erinevaid süsteeme ja teiseks ja kolmandaks ka ülikoolid maksavad, sest nad kannavad kulusid, sest nad ei tea, kas nende rahvusvahelised üliõpilased ka kohale ilmuvad, ehk siis taoline platvorm aitaks tehingukulusid kõikide osapoolte jaoks vähendada. mis puudutab neid variante, meil on vaja mm, kulude-tulude analüüsi, väga head mõjuhinnangut, äh, mõistmaks, äh, kas ähm, tasub eelistada üht või teist varianti. ja me toome välja need variandid äh, ähm, selle põhjal, mis me oleme leidnud selleks, et alustada arutelusid vastuvõtmise kohta Euroopa Liidu tasandil. aitäh tähelepanu eest ja kõik küsimused ja kommentaarid on teretulnud. aitäh! see on väga huvitav uurimus. oleme seda juba tahtnud eelmisel ametiajal saada. ja teil on kõik see äh, lõplik versioon teie ees. praegu oli selline kokkuvõtlik versioon, mida me kuulsime. ning äh, see aitab meil edasi minna ka Bologna protsessiga mille algatas äh, eelmine komisjoni koosseis. Need kolm küsimust, äh, läbipaistvus, liikuvus, äh, õiglus, läbipaistvus on eriti see, mis võimaldab paremat liikuvust ja see on kõikide Euroopa üliõpilaste õigus mis puudutab ligipääs ja vastuvõtud ülikoolidesse, siis minu arvates oli väga huvitav see, kuidas te olete võrrelnud siin Euroopa mudeleid äh, kolmandate riikide mudelitega ja minu arvates need kokkuvõtted, mis te tegite, on äh, ülihuvitavad, äh, näiteks aja perioodid, mõned noored tahavad ennast sisse kirjutada erinevatesse ülikoolidesse ning äh, see, et nad astuvad, teevad need katsed erinevatesse ülikoolidesse, ei võimalda paremaid äh, tulemusi saavutada ei neil endil ega ka ülikoolidel. vastuvõtmise reeglid tuleb muuta ning te olete maininud ka siin teisi valdkondi, mis võiksid olla väga huvitavad ka meie komisjoni jaoks, näiteks äh, ülekandmise tä-, ülekandmise küsimus, äh, stipendiumid, äh, mida saab kasutada oma riiklikes ülikoolides, aga minu arvates on kätte jõudnud aeg äh, rääkida sellest, et on, peaks olema õigus oma stipendiume üle kanda teistesse riikidesse, teistesse ülikoolidesse. andmete puudulikkuse küsimus on samuti väga huvitav me teame ainult Erasmus äh, üliõpilasi puudutavaid äh, statistikaid, aga me ei saa teha võrdlust selle vahel, kui palju on taotlusi, kui palju on vastuseid. minu arvates on see väga oluline, sest kui räägitakse Euroopa ülikoolide edetabelist, äh, siis siis, kui meie ülikoolid on avatud ähm, ja julgustavad liikuvust, siis me jõuame ka kõrgemale. ja lõpetuseks oli üks väga huvitav punkt nimelt platvormi loomise võimalus. miks mitte, sellele võib mõelda, luua Euroopa platvorm, mille abil on võimalik äh, äh, saada kogu pilti, äh, mida saavad siis ka kasutada kõik ülikoolid et äh, meil oleks äh, võimalus äh, infole ligi pääseda, sest see ju muudab ka tulemusi või aitab sellele kaasa paremaid otsuseid teha. aitäh selle raporti eest, väga hea, et kahe tuhande viiendast aastast alates on liikuvus paranenud, aga me ei tea veel, millised on selle liikuvuse erinevad aspektid. kolleeg Morgan soovib sõna, palun <clears throat> aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada selle esitluse eest. mulle tundub, et jah, tõepoolest äh, selline võimalus näha sellist võrdlevat analüüsi on, on äärmiselt kasulik. tahaksin ähm, puudutada paari küsimust, võttes arvesse seda, et äh, aega on vähe olnud. ma tean, et äh, lõplik versioon on palju täielikum mõningad küsimused, millele viitas juba proua esinaine. kõigepealt see, et uurimuses võrreldi seitset Euroopa Liidu liikmesriiki ja mõningaid Euroopa Liitu mittekuuluvaid liikmesriike. see tundub olevat väga huvitav küsimus. võrdsuse küsimus on väga huvitav, ma olen täiesti nõus sellega et me peame tähelepanu pöörama mitte ainult äh, kõrgharidusele, haridusele ligipääsule, vaid ka sellele, et äh, lisaks, et üliõpilased ennast kirja panevad, nad ka lõpetaksid ülikooli. praegusel hetkel on ülikoolides äh, kasutusel erinevad programmid, sest tundub, et ähm, meil on vaja parandada metodoloogiat lisaks kõnelejad katkestatakse. esinaine ütleb, et tõlkidel on aega veel jäänud viis-seitse minutit, sest kell on juba kaksteist kolmkümmend. ja viie minuti pärast saame me jätkata inglise keeles, kui te soovite, või siis saame me küsimust esitada kirjalikult teadlastele ma vabandan teie ees, ma ei tea, milline peaks olema see parim lahendus, aga viie minuti pärast lõpetavad tõlgid töö. Oh, eh, ma tahaksin kinnitada seda, ütleb kõneleja, et ilmselt peaksime rohkem pöörama tähelepanu sellele, et eh, mõned eh, riigid osutavad äh, Ähm, ülikooliharidusele suuremat tähendust kui teised, aga seda aspekti tuleks samuti lähemalt vaadata, sest äh, meil ei ole võimalik äh, ühtselt äh, küsimust lahendada. ning teiseks, nüüd need konkursid, kus on juba paika pandud sissesaajate arv ja lahtised konkursid, te mainisite Itaaliat, et Itaalias on ülikoolid, kellel on autonoomia ja nad annavad üliõpilastele võimaluse juba enne küpsuseksameid äh, läbida erinevaid konkursse või kursusi, et vaadata, kui kaugel nad on ja millised nende võimalused on. ka see on väga huvitav aspekt, mida tuleks üldpildis äh, paremini arutada. see puudutab kvaliteedi teemat Te tõite siin välja väga huvitavad punktid, näiteks äh, ülikoolide autonoomia innovatsioon ja tipptasemele jõudmine ning ei ole mingit kahtlust, et see teema, mida tuleb käsitleda, on oluline ka vaba liikumist silmas pidades ja samuti ka Euroopa Liidus stipendiumite ülekandmise küsimus. lõpetuseks tahaksin ütelda, et mis puudutab neid põhipunkte, mida teie siin osutasite Euroopa Liidu jaoks, siis minu arvates see number kaks võimalus on kõige e, paremini teostatav, sest e, see on kõige paremini teostatav. kolleeg Sedrova ja kui jõuame, siis ka teised aitäh. minu arvates on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit, nii parlament kui ka komisjon jälgiksid hoolikalt seda, kuidas äh, ülikoolide sektor äh, toimib. samuti ka vastuvõtusüsteemid üle Euroopa Liidu oleme vaadanud uurimuses kuut ülikooli ja kuut süsteemi ja see ei ole piisav. kõik süsteemid on erinevad ja kui me tahame kasu saada sellest uurimusest, siis me peaksime ju lisama siia kakskümmend kaheksa liikmesriiki, et oleks võimalik võrrelda ka, mis teistes riikides toimub ja õppida üksteisest. Te ise ütlesite ju, et uurimus sõltub sellest, millised äh, on need seosed äh, selles esimese tasandi ja teise tasandiga ja kui, mida tuleb teha keskkooli lõpueksamitel. see on ka oluline küsimus võrdsust silmas äh, pidades, seega peaksime põhikooli ja keskkooli hariduse vahelise seose paremini välja tooma. minu arvates peaks komisjon äh, Äh, oma soovitusi andma, aitäh. aitäh. tegemist on hoopis teine uurimus. proua Libatška, üks minut. aitäh. see on väga huvitav raport. kuid ma tahaksin, et te jätkaksite selle tööga, sest äh, mõned riigid ei ole siia kaasatud siin ei ole neid äh, riike, kus äh, demograafiline olukord on äh, üsna kehv ja kus olukord on erinev. kvalifikatsioonide küsimus ja vastuvõtutingimused, see mõjutab ainult mõningaid väga kõrge reputatsiooniga kõrgkoole ja küsimus on selles, kas see on ka põhiküsimus või mitte. kui mingeid tõkkeid ei ole, või ei ole mingeid kontrolle, kas see kandidaat on üldse selle äh, kõrgkooli jaoks sobilik, siis võib see kandidaat hilisemas faasis väga suure pettumuse osaliseks saada. ja ma ei räägi siin sellest, kas ta on võimeline siis pärast sellel äh, tööturul sellel, äh, selles valdkonnas töötama Teie vaatasite neid riike, kus oli teistsugune demograafiline olukord ja seega mobiilsus oli siin hoopis teistsugune nendes riikides, kus ähm, demograafiline olukord oli väga madal. teine huvitav punkt oli see, kuidas see kõik mõjutab kvaliteeti. kuidas vastuvõtmine mõjutab kvaliteeti tuleb anda nii palju informatsiooni kui võimalik selle kohta, mida kandidaatidelt äh, oodatakse, kui nad äh, kusagile äh, sisse saada tahavad, aga kas kand-, küsimus on ka selles, et kui palju saab kandidaat informatsiooni selle kohta, millised on vastuvõtutingimused? sest asi ei ole tegelikult informatsiooni puuduses, vaid ähm, teine küsimus on ammuti äärmiselt tundlik, mida te natuke puudutasite. kõrgkoolide siis autonoomia, kui palju nad saavad ise paika panna, mis tingimustel vastuvõtmine toimub. nüüd esinejana ütleb, et tõlgid lõpetavad. tõlgid lõpetavad, head päeva.